Äh, kallid kolleegid, ma ei tea, mida teie asjast arvate, aga äkki peaks alustama? E äh, rahvapartei on äh, kohal, siis võime teised maha hääletada, mõned rohelised, mõned sotsiaaldemokraadid on ka kohal. kas niimoodi on asi kuni mandaadi lõpuni või kes mäletab, kuidas asjad eelmise koosseisu ajal olid? niisiis, alustame koosolekut ja alustame üheteistkümnenda päevakorrapunktiga, milleks on Euroopa Liidu solidaarsusfond ning annaksin sõna äh, Rosa Estaras Ferragutile. aitäh. ma hakkan äh, Äh, siis kõnelema solidaarsusfondist, mis loodi kahe tuhande teisel aastal selleks, et Euroopa Liit äh, suudaks reageerida äh, solidaarselt, kui leiab aset mõnes regioonis looduskatastroof. niisiis, see fond on mõeldud liikmesriikide jaoks ja samuti ühinevate riikide jaoks või see tähendab siis nende riikide jaoks, kes ei ole küll Euroopa Liidus veel, aga on looduskatastroofi tagajärjel kannatanud ma arvan, et Solidaarsusfond on olnud väga oluline ja väga vajalik vahend äh, sellest ajast saadik, kui ta on eksisteerinud. kahe tuhande viiendal aastal äh, tehti ettepanek muuta Solidaarsusfondi reegleid, sellepärast et oli probleeme äh, vahendite kasutamisega. nõukogu äh, nõuti siis abikõlbulikkuse kriteeriumite muutmist ja muud, see ei läinud paraku läbi, see ettepanek. möödunud aastal siis, äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, koostasin mina raporti, äh, milles käsitlesin seda, kuidas saaks muuta Solidaarsusfondi määrust selleks, et muuta see tõhusamaks ning me tahtsime siis kõrvaldada neid vigu, mida me määruses olime avastanud. üks nendest muutustest, mida ma välja pakkusin, ja selles osas on meie seisukoht komisjonis omast erinev ja on järgmine. kui leiavad aset tõsised looduskatastroofid, mis äh, põhjustavad suurt kahju, selle fondi äh, sekkumismäär on siis kolm miljardit äh, eurot ja kui sellest künnisest suuremad on kahjud, siis on tegemist tõesti suure katastroofiga Äh, samuti äh, tegime suuri muutusi, mis puudutasid regionaalseid katastroofe, sellepärast et praeguses äh, määruses on kirjas, et abi saab osutada ainult katastroofide puhul, mis mõjutavad suuremat osa elanikkonnast või majandustingimusi, elutingimusi, majanduslikku stabiilsust ning omavad tõsist mõju siis elutingimustele Äh, ootused äh, seoses äh, nende muutmisettepanekutega olid väga suured ja väga paljud piirkonnad ei olnud kindlad, kas neil õnnestub raha saada või ei. niisiis selleks, et inimeste ootustele paremini vastu tulla, me pakkusimegi välja need muutused, me pakkusime välja, et kui tegemist on ühe protsendiga SKT-st NUTS kahe aladel Äh, siis äh, selliste katastroofide puhul on õigus abi saada, nii et, et tegemist on äh, selgete kvantitatiivsete kriteeriumitega, muide komisjon pakkus välja üks koma viis protsenti SKT-st ja minu ettepanek on üks protsent nii et, et selle, selles osas võite teie esitada muudatusettepanekuid. nüüd veel üks oluline teema on siis ettemaksed sellepärast et kui leiab aset katastroof, siis on oluline, et koheselt äh, olukorra halvenemine peatatakse. komisjon on, on öelnud, et kuni kümme protsenti äh, ehk siis kuni kolmkümmend miljonit äh, võib siis ette maksta selleks, et oleks võimalik kiiresti reageerida me oleme lihtsustanud menetlust sellisel moel, et kui need toetused äh, antakse siis, eh, osa nendest makstakse siis tõesti kohe välja. Eh, siis veel terve rida taotlusi, mis puudutavad pikaajalisi katastroofe nagu põud näiteks samuti tahetakse üleujutused siia äh, sisse panna, nii et, et ka selles osas võib esitada muudatusettepanekuid, me peaks siis äh, vaatama, kas üleujutusi saab pidada pikaajalisteks katastroofideks. kui katastroof aset leiab, praegu on kümme nädalat aega selleks, et abitaotlust e-, esitada, aga meie Äh, natuke muutsime ka neid tähtaegu, see kümme nädalat on väga lühike aeg, sest kõigepealt tuleb ju inimestel aidata katastroofi tagajärgedega toime tulla, tuleb need otsesed pakilised probleemid lahendada Äh, ja võib-olla arvestades äh, siis äh, olukorda oleks parem seda tähtaega pikendada. nüüd peatükk, mis puudutab infrastruktuuri, regioonide komitee soovib, et see asi ei oleks seotud üksnes infrastruktuuriga, vaid ka äh, arvestada sellega, et võib-olla tulevad et eh, ka ennetusega tuleks arvestada, et ära hoida teiste sarnaste katastroofide toimumist ja eh, tihtipeale katastroofid leiavad aset piiriäärsetes regioonides ja võivad mõjutada siis ka teispool piiri asuvaid alasid, kuigi need ei ole nad, NUTS kahe alad. niisiis Äh, katastroofid võivad aset leida siis ka nendes piirkondades, mis ei ole nüüd kahe alad ning äh, sellisel juhul võivad ka need alad siiski äh, abi taotleda. ja siis veel tähtaeg rakendamiseks. üks aasta oli see Äh, aeg, mille jooksul tuli raha ära kasutada, meie tahame selle pikendada pooleteise aastani, et äh, võimaldada suuremat paindlikkust. minu arvates on oluline ka tehniline abi. looduskatastroofid äh, toimuvad tavaliselt piirkondades, kus niikuinii on juba probleeme. viimane neist leidis aset näiteks Sardiinias tegemist on väikeste regioonidega, kus on piiratud eelarve, piiratud infrastruktuur, nii et, et osa sellest äh, fondist näiteks kahte protsenti võiks kasutada äh, selleks, et äh, osutada tehnilist abi et näiteks maksta inseneridele, arhitektidele, kellele iganes niisiis, see on minu arvates samuti oluline. kui ajakavast kinni peame, siis esitame raporti esmaspäeval, et seda saaks seejärel tõlkida ja kui me ajakavast kõigist tähtaegadest kinni peame, siis läheb asi hääletusele juba sellel aastal ja täiskogule jõuab asi märtsis. niisiis, kui me eelarve kallale ei lähe, siis ülejäänud asjadest saab läbi rääkida. finantsperspektiivis äh, vähendati seda fondi ühelt miljardilt viiesajale miljonile, ma loomulikult äh, Äh, sooviksin, et me suudaksime toime tulla rohkemate looduskatastroofidega, mitte vähematega, sest lood-, äh, kliimamuutuste tõttu katastroofide arv suureneb, aga me peame muutma siis neid asju, millele ma tähelepanu juhtisin. nüüd läheme variraportööride juurde ja ma näen ainult Nikos Krisohelos siin, kui ma eksin, siis äh, äh, kes võtab sõna sotsiaaldemokraatide nimel? Ευχαριστώ πολύ. Okay, no. so, Nikos, you niisiis, Nikos, sul on sõna. suur aitäh! ma arvan, et meil tuleb leida lahendused Euroopa Sotsiaalfondi kasutusele võtta. tegemist on väga kasulik, kasuliku fondiga, sellepärast et me näeme, kuidas looduskatastroofide arv kasvab, kliimamuutused muudavad sellised katastroofid üha sagedasemaks ja ulatuslikumaks Äh, samuti mm, võiks kehtestada siis teatud piirkondlikud äh, ting-, äh, arvestada ka teatud piirkondlike tingimustega, mis põhjustavad üleujutusi, tulekahjusid ja nõnda edasi. ja seetõttu on äärmiselt oluline saavutada kokkulepe nõukoguga, et me suudaksime tõepoolest seda fondi ka kasutada. ma olen nõus väga paljude elementidega, mida raportöör tutvustas. minu arvates on võimalik leida äh, siis äh, sobiv koostööviis. tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjale, mis on seotud keskkonnaga, nimelt äh, tuleb ette näha ka võimalus, et sama katastroof kordub. kui miski katastroof on aset leidnud, siis tuleb hinnata toimunut, õppida selle katastroofi kogemustest Eh, selleks, et olla valmis eh, juhul, kui see katastroof kordub. Eh, näiteks üleujutuste puhul tihtipeale uju-, üleujutused korduvad, kuna probleeme on infrastruktuuriga, näiteks igasugused maa, maa-alused teed, mis on ta-, blokeeritud Äh, äh, näiteks sildade halb olukord, see kõik võib põhjustada üleujutusi. Äh, meil on vaja tõesti kindlaks teha selliste katastroofide põhjused, mõnikord on tegemist nii looduslike põhjustega kui ka vigadega, mis on tingitud inimtegevusest, lihtsalt rajatised on defektsed ja nõnda edasi. ma arvan, et me peaksime tegema järeldusi ka sellest, mis on toimunud. lihtsalt on mõttetu, et me iga kord riigi raha, maksumaksja raha kulutame lihtsalt sellepärast, et, lihtsalt sellepärast, et mingid tööd on jäänud korralikult tegemata. samuti tuleks kaasata üleujutused ja tulekahjud siia rakendusalasse. tuleks arvestada siis äh, neid äh, materiaalseid probleeme, mis võivad tekkida üleujutuste tagajärjel äh, ja muidugi tuleks vaadata, kuidas kanalisatsioonisüsteemid toimivad võimud peavad vaatama, millisel määral on äh, Äh, katastroof võib-olla tingitud sellest, et äh, vahe, lihtsalt äh, rajatisi on halvasti kasutatud, oleks siis ja probleemid võivad olla ka piiriülesed, see muudab asja pisut keerulisemaks, aga väga tihti on lihtsalt tegemist halva veemajanduse, halva kanalisatsioonisüsteemiga tuleks Äh, suurendada neid äh, võimaliku abi ülemmäärasid, äh, eriti teatud piirkondades ning samuti oleks vaja siis poolteist aastat nende vahendite kasutamiseks, sellepärast et need menetlused on tihtipeale väga keerulised, on vaja läbi viia uuringuid, tuleb läbida kõik menetluse etapid, mis on vajalikud ja see võtab tohutult palju aega ja äh, samuti äh, tuleb siis, seetõttu tuleb pikendada fondi kasutusele võtmise aega ja muide, aega on vaja ka selleks, et võimujad saaksid esitada siis äh, aruandeid. üldiselt keskendutakse kõigepealt ikkagi kannatanute aitamisele ning seetõttu võib-olla kulub ka rohkem aega, enne kui äh, Äh, üleüldse mingeid taotlusi saab esitada. ja veel üks asi. ma arvan, äh, meil oleks vaja ekspertide võrgustikku, kes saaks äh, regioonide, regioone aidata selliste pakiliste probleemide lahendamisel. nagu raportöörgi ütles, tihtipeale ei ole regi-, regioonidel piisavalt vahendeid ja neil ei ole ka võimalusi selliste äh, raportite koostamisega, oleks vaja sellist usaldusväärsete inimeste nimekirja, kellega võib infot vahetada, kes saavad abi osutada selleks, et äh, edastada kasulikku informatsiooni, aitäh. aitäh, Nikos, äh, proua Sanchez-Schmidt järgmisena. aitäh, esinaine kõigepealt tahaksin tervitada seda uut reformi ettepanekut mis on suunatud solidaarsusfondile. me oleme kõik nõus, et ettepanekud lähevad heas suunas kahe tuhande viiendal aastal ettepane-, muut-, muutmis-, muudatused blokeeriti ja seega tuleb tegutseda nüüd palju kiiremini, ma arvan, et me kõik oleme nõus, et on vaja lihtsustada menetlusi, aga nõukogu ei ole sellega nõus ja minu arvates on see üsna häbiväärne Äh, sellepärast et tulgetage meelde, et üks asi, mis Euroopas oluline on, on ometigi solidaarsus. Äh, volinik on teatanud, et me võtame kasutusele selle solidaarsusfondi Saksamaal, Tšehhi Vabariigis ja Rumeenias selleks, et äh, reageerida üleujutustele ja me kiitsime need summad siis möödunud nädalal ka paranduseelarves heaks tahaksin öelda, nõukogu leiab, et seda määrust ei ole vaja uuesti läbi vaadata. Äh, ärgem unustagem ka Itaaliat, kes Itaalia pidi ootama väga pikka aega, enne kui neile siit fondist abi eraldati ma arvan, et Euroopa Liidul äh, oleks äh, võimalik, äh, antud, antud juhul Euroopa Liit suudab kiiremini reageerida katastroofidele, mis leiavad aset mujal maailmas kui neile, mis leiavad aset meie endi territooriumil. selles fondis on üle kolme miljardi euro see on küll väga hea, aga me teame väga hea, et aga me teame, et Euroopa territooriumil leiab aset palju rohkem katastroofe ja seetõttu äh, oleks äh, vaja neid summasid suurendada. Äh, kolleegid, kes eelnevalt sõna võtsid, juba juhtisid tähelepanu sellele, et selliste katastroofide arv suureneb, arvestades kliima soojenemist ja ma arvan, et me peaksime sellega ka arvestama, kui me asja analüüsime ma ise pean silmas oma kodupiirkonda, kus juunis Prantsusmaal lõunaosas äh, leidsid aset suured üleujutused, milles hukkusid ka inimesed ja äh, leidsid aset, äh, kahju hinnati mitmele miljonile eurole. Perinaasis näiteks oli kogu, kogu linn üle uju-, sai, kõik kannatas, äritegevus, ajaloolised monumendid ja kindlasti on vaja vahendeid selleks, et selle ujutu-, üleujutuse laastamistöö parandada ma arvan, et need kriteeriumid, mis praegu regionaalsete katastroofide puhul on, on üsna ebatäpsed. niisiis, reform on tõepoolest vajalik ning ma tervitan iseäranis ettepanekute ettemakseid kümne protsendi ulatuses ja e, samuti see üks protsent SKT-st, mis minu arvates on samuti olulise ja nagu ma ütlesin, meil on vaja lihtsust, e, mitte ainult e, selleks, et kiiremini katastroofidele reageerida, vaid ka selleks, et me peame arvestama, et tulemas on Euroopa Parlamendi valimised ja kodanikud ootavad, et me reageeriksime nende ootustele ja ärgem unustagem ka meie regioonide rikkust eripära, sellepärast et mõnedel regioonidel võib seda abi olla vaja rohkem kui teistel. ma loodan, et komisjon tegutseb kiiresti ja ma loodan, et proua Esteras suudab samuti kiiresti tegutseda. ja lõpetuseks, järgmine eelarve vähendas siis selle fondi vahendeid Eh, see ei ole just eh, eriti hea signaal, meil on nüüd ainult eh, viissada miljonit eurot ning komisjon väit-, või väitis, et fond ei ole piisavalt ka-, kasutatud, aga fond ei ole piisavalt kasutatud just nimelt sellepärast, et nõukogu on blokeerinud selle fondi kasutamise lihtsustamise nii et, et see ka võib-olla ei ole hea märk ja kuigi fondi vahendid on vähendatud, äh, tuleb otsida vahendeid seal, kus need on, ma mõtlen struktuurifondide kasutamisele, mis on mõeldud just riskide ennetamisele, äh, hädaohustrateegiate väljatöötamisele, üleujutustega tegelemisele, üleujutused, äh, põud, tormid, need on asjad, mis ei tunnista riigipiire, seda on siin samuti täna juba öeldud, nii et, et me peame suutma siis katastroofidega toime tulla. ma loodan, et nõukogu siiski ükski seda ei pro-, pro, äh, blokeeri, sellepärast et enne Euroopa Parlamendi valimisi on solidaarsus eriti oluline, aitäh. aitäh, äh, härra Stavrakakis järgmisena äh, preside-, esinaine, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle ettekande eest. nagu te võib-olla teate, olen mina Äh, arvamuse raportöör, mida koostame eelarvekomisjonile ja eile toimus meil esimene mõttevahetus, ma esitasin oma arvamuse eesnõu ning piirdusin äh, nende äh, probleemidega, mis on eelarvekomisjoni pädevuses. ma tervitan Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis üldjoontes läheb õiges suunas, aga pakkusin eelarvekomisjonile välja, et teatud valdkondades võiks minna kaugemale, toetan äh, Äh, äh, seda, et erakorraliste regionaalsete katastroofide puhul saaks solidaarsusfondi samuti kasutada ja ma arvan, et see künnis peaks olema üks protsent SKT-st. samuti toetan ettemaksete võimalust, kui katastroofis riik seda nõuab ning äh, viisteist protsenti võiks olla siis see ettemakse protsent Äh, samuti juhtisin tähelepanu sellele, et komisjoni ettepanek äh, artikkel neli A äh, näeb praegu ette määruse muutmist, siin võivad tekkida probleemid ja ma arvan, et me peame leidma ka alternatiivseid rahastamisvahendeid samuti tegin ettepaneku äh, pikendada siis äh, selle fondi vahendite kasutamist äh, pooleteisele aastale, sellepärast et mitmetes riikides on vaja väga pikaajalist menetlust. katastroofide ennetamine on samuti äärmiselt oluline ning seetõttu peab seda fondi olema võimalik kasutada koos teiste rahastamisvahenditega, nagu näiteks struktuurifondid, investeerimisfondid Äh, selleks, et saavutada sünergiat ning seetõttu tegin ma ettepaneku äh, ka tehniline abi siia sisse lülitada, aitäh. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Vlasak. aitäh. ka mina sooviksin tänada proua Ester Asferaguti Äh, selle arvamuse koostamise eest. ma arvan, et me oleme jõudnud äh, uuele tasemele, tegemist on väga kvaliteetse tekstiga. ma arvan, et me peaksime mõtlema üsna paljudele asjadele. kõigepealt Euroopa Komisjon on defineerinud looduskatastroofid äh, NOTS kahe aladel Äh, need on katastroofid, äh, mille kahjud on vähemalt üks protsent piirkonna SKT-st, aga me teame väga hästi, et looduskatastroofid ei piirdu haldusterritooriumitega. Äh, väga tihti on neil piiriülene iseloom, seetõttu tuleb kaasata kogu see piirkond sellistesse hinnangutesse niimoodi, et oleks võimalik saada toetust ka siis nendel piiriülestel aladel juhul kui äh, äh, kui nad küll ei ole NUTS kahe alad, aga katastroof mõjutab ka neid. ja mis puudutab seda kahjude piiri, üks koma viis protsenti SKT-st, minu arvates äh, ei ole see piisavalt äh, kõrge ning äh, kui äh, mõtleme näiteks Sitsiilia vulkaanipurskele, või äh, kahe tuhande neljanda aasta üleujutustele. Äh, kui me hindame neid kahjusid, äh, siis siis need katastroofid ei osutuks abikõlbulikuks. täpselt nagu kolleeg Stavrakakis sooviksin ka mina, et see oleks üks protsent SKT-st ning minu viimane märkus puudutab ähm, haldusliku külje lihtsustamist. minu arvates Äh, on, äh, nõutakse praegu liiga palju üleliigset informatsiooni, kui taotlus esitatakse. Äh, aega on esitada siis seda taotlust kümme nädalat pärast esimest kahjude ilmumist. üleujutuste puhul on see väga ebarealistlik, sellepärast et üleujutused tekitavad tagajärgi palju pikema aja jooksul. nii et, et ma teeksin ettepaneku, et see tähtaeg Äh, oleks siis äh, kuni selle katastroof, erakorralise olukorra lõpuni, mis piirkonnas on välja kuulutanud. ja nii palju minu poolt, esitan ka muudatusettepanekud, aitäh. ma saan aru, et, äh, et Johannes Varter esindab siin komisjoni, aga ma tahaksin lisada ka ühe küsimuse sellele, mida kolleegid ütlesid kas te võiksite meid teavitada, kui palju me praegu teame nõukogu seisukohast? ma tean, et äh, me räägime nende inimestega tavaliselt, kes on nõus, aga kas me teame, milline on üldine seisukoht, kui palju rahandusministrid seda asja toetavad ja kas nõukogu poole pealt on mingi ajakava, meie kalender on väga optimistlik, aga äh, kas märtsiks või aprilliks tõesti võib see asi täiskogule jõuda? Äh, loomulikult arvestades seda, kui palju te teate ja teiseks äh, kas te võiksite äh, meile äh, ka meenutada, äh, palju, kui suured need summad on iga aasta kasu-, mis, mil määral need vahendid on iga aasta kasutamist leidnud, meil on praegu viissada miljonit ja arvestades neid summasid, mis viimati Saksamaale eraldati ja äh, ja miks on selle fondi suuruseks praegu viissada miljonit siis? palun. aitäh. kui lubate, siis äh, alustan kohe nende küsimustega, mille, mis teie esitasite, mis puudutab nõukogu, äh, siis nõukogu ei ole oma kohtumisel veel seda ettepanekut arutanud esimene struktuursete meetmete töörühma kohtumine peaks toimuma järgmise nädala lõpul. on olemas esialgne ajakava järgnevateks kohtumisteks järgmise aasta kolme esimese kuu jooksul, aga tegemist on esialgse ajakavaga ja me täpselt ei tea, kuidas asjad arenevad, see sõltub ka liikmesriikide seisukohtadest Äh, meie ettepaneku erinevate elementide osas. nii et, et äh, rohkem üksikasju ma teile anda ei oska selle kohta, kuidas nõukogus asjad arenevad. kui lubate, siis lisaksin, et nõukogu äh, ei oma stiimulit väga kiiresti tegutseda, sellepärast et praegune solidaarsusfondi määrus on olemas ja see ei aegu nii et, et äh, mingit äh, otsest survet ei ole. poliitilisest aspektist äh, loomulikult nõukogu üritab edusamme teha ja loodetavasti võetakse see määrus vastu enne, kui algavad uued parlamendivalimised nüüd, mis puudutab äh, fondi iga-aastast kasutamine kahe tuhande teisest aastast alates on meil olnud siis maksimum äh, aastane summa miljard eurot. nagu te teate, see on väljaspool tavalist eelarvet ja see, see ei ole olnud kunagi kulutuse eesmärk, see üks miljard, aga see on olnud siis see summa, mida komisjon võib siis eraldada kõige hullemal juhul. määrus ise ei sisalda üksikasju, kuidas seda summat kasutada, aga seal öeldakse, et seda äh, raha äh, tuleb kasutada väga arukalt, äh, selleks, et fondi mitte ammendada enne aasta lõppu, igatahes osa fondist peab jääma alles kuni iga aasta viimase kvartalini ning me peame ette nägema ka siis äh, selle, et kui äh, on väga halb äh, aasta maavärin L'Aquilas, üleujutused Saksamaal, metsatulekahjud Hispaanias, et me siis ikkagi suudame kõigi nende probleemidega toime tulla, arvestades seda rahasummat, mis meil on fondi kasutamine on vägagi kõikunud aastatel Äh, on aastaid, kus vaevalt sada miljonit on ära kasutatud, on olnud aastaid, kus on kasutatud üle kaheksasaja miljoni, nii et, et äh, selle fondi kasutamine on suhteliselt ette ennustamatu. Äh, komisjon kahe tuhande teisel aastal, kui see fond loodi, töötanud välja meetodi, mille alusel arvalt, arvustatakse neid väljamakseid tuginedes põhimõttele, et, et mitte see, kes ees, see mees põhimõte ei kehti vaid fond peab suutma toime tulla katastroofidega kogu aasta jooksul ning vaesemad liikmesriigid peaksid saama suuremaid toetusi kui rikkamad, kui vajadus tekib ning loomulikult üks miljard peaks olema siis summa, millest kõigeks piisab. Te teate, milline see meetod on, mida me oleme kasutanud ja see meetod on tõesti öö, äh, äh, toiminud Eh, see kalkuleerimismeetod eh, vastab ootustele, me pole kunagi eh, fondi kunagi ära kasutanud. viimase üheteistkümne aasta jooksul oleme me fondi keskmiselt kasutanud ära siis ühe kolmandiku ulatuses iga aasta. aga nagu ma ütlesin, et mõnedel aastatel on see kasutamine olnud siis väiksem, mõnedel aastatel suurem nüüd tuleksin nende küsimuste juurde, mille, millest kõneles raportöör ja erinevad komisjoni liikmed komisjoni ettepaneku äh, mõte on siis parandada olemasoleva solidaarsusfondi toimimist, äh, nii et, et see fond suudaks kiiremini reageerida, oleks nähtavam, lihtsamini kasutatav äh, ning üldse selle kasutamisega seotud sätted selgemad me leidsime, et oli äärmiselt oluline säilitada selle fondi olemasolu põhimõtted äh, ning need ettepanekud, mida me teeme, ei pea viima suuremate kulutusteni, eriti arvestades praegust olukorda, kus liikmesriigid ei ole nõus eh, ettepanekutega, mis tõenäoliselt eh, viiksid kõrgemate kulutusteni. ning jällegi eh, see taust, et uue finantsperspektiivi raames on seda fondi peaaegu poole võrra vähendatud, ei tule just kasuks, äh, kui me hakkame siia täiendavaid elemente lisama. üks asi on see, et me soovime lihtsamaid kriteeriumeid, ühtseid kriteeriumeid regionaalsete katastroofide puhuks äh, mida peetakse pigem erandiks kui reegliks. reeglil on suured katastroofid, aga määrus lubab siis kasutada seda fondi ka väiksemate nõndanimetatud regionaalsete katastroofide puhul. Äh, äh, on juba öeldud, et need kriteeriumid, mis praeguses määruses on, on liiga keerulised ja me soovime neid asetada lihtsamate SKT-ga seotud kriteeriumitega. meie oleme pakkunud välja üks koma viis protsenti SKT-st, komisjoni ettepanek siin oli üks protsent. see üks koma viis protsenti, mis meie välja pakkusime, on väga põhjalikult äh, uuritud ja me pakkusime selle protsendi välja just nimelt sellepärast, et Äh, niimoodi võetakse fond kasutusele regionaalsete katastroofide puhul, mis äh, on kooskõlas varasema praktikaga. kui me äh, selle künnise viime ühe protsendi peale SKT-st, siis tulevikus kaasaksime ka terve rea väiksemaid katastroofe, mis praegu ei ole abikõlbulikud ning suurendaksime niimoodi siis fondi kasutamist ja võimalikke kulutusi ja ma ei ole päris kindel, kas selle künnise alandamine ühele protsendile on hea signaal. Need edusammud, mis me välja pakume, on väga oluline element, sellepärast et nad võimaldavad meil reageerida palju kiiremini kui praegu ning äh, kas need Äh, ettemaksed piirduvad siis kümne protsendiga või siin neljakümne miljoniga, nagu välja pakuti, minu arvates siin mingit sisulist vahet ei ole. Äh, komisjon selliste ettepanekute vastu ei ole. küsimus on aga selles, kuidas äh, neid vahendeid äh, Äh, saadakse ning võib-olla äh, peaks siin täiendavalt selle üle mõtlema ja eile eelarvekomisjonis me juba arutasime ka seda, et äh, vaatame alternatiive praegustele ettepanekutele. selleks aga on vaja just vastu võetud struktuurifondide üldsätete määrust muuta ja see võib-olla ei ole just kõige täiuslikum lahendus aga võib-olla komisjon ei ole sellele vastu, kui need alternatiivid on tõesti teostatavad. Äh, nüüd see taotluse esitamise periood kümme nädalat, mida siin on mainitud, äh, mõned kõnelejad ütlesid, et see periood on liiga lühike, äh, kümme nädalat on tõesti kirjas praeguses määruses, meie seda ei muuda Äh, me üritame nende kümne nädalaga saavutada tasakaalu siis äh, äh, võimalikult kiire reageerimise vahel ja samas jättes liikmesriigidele piisavalt aega kahjude hindamiseks. me teame, et, et enamik liikmesriike esitavad taotluse alles selle kümne nädala lõpus, see näitab, et see periood on liiga lühike, ma ei tea, kas see tähtaja pikendamine oleks äh, Äh, mõistlik, meie eesmärk on see, et fond suudaks kiiremini reageerida, kui me pikendame selle taotluste esitamise tähtaja kaheteistkümnele, viieteistkümnele nädalale, siis tuleks abi jällegi hiljem ja meid kritiseeritakse selle eest niisiis konkreetsetes oludes, kus katastroof kestab pikemat aega, siis on alati on olnud võimalik ja on ka tulevikus võimalik täiendavat infot lisada hilisemas faasis, isegi kui taotlus on juba kümne nädala jooksul ära esitatud. on öeldud, et NUTS kaks võib-olla ei ole sobiv äh, võrdluse alus, mille alusel regionaalseid katastroofe määratleda me peame neid katastroofe millegi alusel määratlema ja määratlema millegi alusel, mille kohta meil on statistilisi andmeid. ja kui looduskatastroofid halduspiiridest kinni ei pea ja leiavad aset laiemal territooriumil, siis on loomulikult võimalik kaasata mitmeid NUTS kahe piirkondi ja me oleme siis eh, sellisel juhul välja pakkunud, et kaal-, kaalutakse siis nende piirkondade eh, kaalutud keskmist SKT-d, et see oleks siis võrdlusaluseks. mis puudutab nüüd piiriüleseid piirkondi, siis eh, siin tekivad ilmselt probleemid. probleemiks on see, et see fond on suunatud liikmesriikidele, see on mõeldud liikmesriikide abistamiseks, et nad suudaksid toime tulla finantskoormusega, mille on tekitanud katastroof. kui vaadata piiriüleseid äh, piirkondi, siis on äh, äh, keeruline öelda, millise riigi puhul seda fondi peaks äh, mobiliseerima, kui me peame seda katastroofi üheks katastroofiks. loomulikult on võimalik fondi kasutusele võtta kahe riigi puhul, kui sellel katastroofil on piiriüleseid mõjusid või kui ühes liikmesriigis leiab aset tõsine katastroof, siis naaberliikmesriik saab samuti esitada taotluse Äh, kui, äh, isegi kui künnistest ei ole kinni peetud ja see säte jääb sisse. Äh, nüüd kasutamise aja pikendamine pooleteisele aastale on midagi, millele komisjon vastu ei ole. meie kogemus näitab, et liikmesriikidel tõesti on raskusi solidaarsusfondi abi kulutamisega aasta jooksul ning kui me tulevikus vähendame seda aega katastroofist kuni maksete tegemiseni, siis see üheaastane kasutamisperiood, mis võimaldab ka siis tagasiulatuvat rahastamist katastroofi algusest saadik, muutub üle ühtekokku lühemaks ja võib-olla oleks tõesti mõistlik äh, pikendada seda siis pooleteise aasta peale. komisjon selle ettepaneku vastu ei ole. tehniline abi on ka midagi, mida mainiti. Äh, kaks protsenti tehnilisele abile, praegu määrus ei näe ette tehnilist abi, sellepärast et leiti, et oluline on toetada erakorralisi operatsioone ja mitte haldustegevust. niisiis hetkel kogu fond on mõeldud siis äh, selliseks hädaabitegevuseks ja mitte äh, haldustegevuse toetamiseks. kui leitakse, et liikmesriikidel tõesti on tõsiseid probleeme selle äh, fondi kasutamisega ilma tehnilise abita, siis seda võib ju arutada, aga meie arvates on mõistlik äh, piirata see fond siiski äh, konkreetsetele valdkondadele. ma arvan, et olen nüüd vastanud enam-vähem kõigile küsimustele, suur aitäh! et kas selle tehnilise abi all te mõtlesite ka eksperte, Te rääkisite äh, siin halduslikust suutlusest, aga Nikos viitas ekspertidele, kes aitaksid neid kahjusid hinnata professionaalselt ja kiiresti. tuginedes olemasolevatele kogemustele, äh, selles vallas meil probleeme ei ole olnud ja me teame juhtumeid, kus Euroopa Liit on äh, oskusteadmistega aidanud, on aidanud kahjusid hinnata L'Aquilas näiteks me ei ole teadlikud äh, sellest, et siin oleks mingeid rahastamisprobleeme tekkinud. nii et, et ma arvan, et äh, kui mõned liikmesriigid äh, vajavad tehnilist abi, siis nad pigem mõtlesid selle rakendusega kaasnevate halduskulude katmisele, auditeerimisele ja nõnda edasi. võib vaielda selle üle, kas fondi vahendeid peaks sellisteks tegevusteks kasutama või ei Äh, Lambert van Nistelrooy ja härra Vlasak ja siis raportöör. raportöör saab sõna viimasena, sest tema võtab kokku. I will be very short um,. My impression is that if you listen to all, all remarks and that, that olles ära kuulanud need märkused, meie ülesanne ei ole lihtne. on tõesti väga palju küsimusi mis lähevad väga sügavale kui me toetame raportööri, siis tõesti, meil mitte mingeid tagatisi ei ole, me võime üritada midagi ära teha, aga kui me teeme nii nagu alati, siis see lihtsalt ei toimi. meie komisjon võiks, peaks üritama seda küsimust lõpetada veel selle parlamendi ametiperioodi jooksul. meil on olnud siin terve rida kohtumisi, kui vaja, peaksime korraldama ka kolmepoolseid läbirääkimisi. Te teate, veebruaris, märtsis lähevad asjad liiga kiiresti ja siis hakkavad kõik valimiskampaaniat pidama äkki me peaksime kirjutama kirja või tegema midagi muud erilist? selleks, et saaksime võimalikult kiiresti ja tõhusalt selle küsimusega ühele poole, nii nagu tegime seda eelmisel aastal. aga tõesti, eriliste, erakorralised olukorrad nõuavad ka erakorralisi meetmeid. aitäh ja Oldrich! suur tänu! ma kasutaksin võimalust, et teile anda informatsiooni selle kohta, et äh, eile ja täna ka regioonide komitee arustab äh, härra Fanda raportit, Fanda raportit äh, solidaarsusfondi Eh, kohta ja me peaksime ka selle raportiga arvestama ja tegelikult eh, Euroopa Komisjoni vastused vastavad ka nendele küsimustele, mis on seal raportis välja toodud ja see raport on nüüd ka kõigile kättesaadav. No like kui rohkem kommentaare pole, siis ma annaksin lõppsõnaks sõna Rosale. jah, suur tänu, proua esimees ma üritaksin nüüd selle kõik kokku võtta. tahtsin öelda, et täna pärastlõunal kell neli olen ma ka regioonide komitees ja räägin just sellest samast küsimusest Solidaarsusfondist. ja regioonide komitee on oma seisukoha välja öelnud ja nende seisukoht on sarnane meie omaga. kui võtame nüüd selle kõik kokku, saame öelda järgmist piirkondlikud katastroofid olid meie jaoks siiamaani pigem abstraktsed kontseptsioonid. tegelikult on olukord ju selline, et Euroopa Liidus peaks solidaarsus äh, kui põhimõte kehtima ja tuleb alati aidata ning aidata vastavalt sellele, millised on eelarve võimalused ning siis on teatud kriteeriumid, mis tuleb täita ja kui tekib raskeid olukordi, siis tuleb lihtsalt ähm, abi andmist äh, korraldada vastavalt vahenditele, mis meil on. meie tegime ettepaneku üks protsent ja ma tean, et hiljem kolmepoolsetel läbirääkimistel peame tõesti vaatama, kuidas edasi minna ning milline otsus vastu võtta kas, kas üks koma viis protsenti või üks protsent. meie ettepanek on üks protsent sellepärast et äh, nii on meil võimalik äh, saavutada seda, mis on Euroopa Liidu toimimise lepingus kirjas. nimelt see, et me peame tegutsema selleks, et äh, looduskatastroofide tagajärgi leevendada. ja regioonide komitee leiab ka, et see protsendimäär peaks olema üks siis veel see küsimus, äh, mis on raportis kirjas, et pikaajalised looduskatastroofid nagu näiteks põud. seal tuleb äh, tõesti ka tähtaegasid pikendada. ja peale selle regioonide komitee on esitanud ka selge nõudmise tehnilise abi kohta, sest paljudel piirkondadel ei ole eksperte selleks, et hinnata olukorda jah, otse loomulikult äh, ideaaljuhtudel kasutatakse kogu vahendeid, kõiki vahendeid selleks, et taristu uuesti üles ehitada pärast katastroofi. aga administratiivsed meetmed, äh, vahendid äh, projektide esitlemiseks, ka need on tähtsad ja just sellepärast ongi meil vaja ka tehnilist abi regioonide komitee ütles samamoodi, et taristuid tihti muudetakse. et kui on näiteks juhtumiga, kus jõgi tuleb üle kallaste, on üleujutised, siis äh, tuleb tõesti ka taristut muuta. Äh, mis puudutab ettemakseid, siis olen nõus äh, eelarvekomisjoniga, aga otse loomulikult peame siiski vaatama, millised on ka siinkohal õiguslikud sätted kümme nädalat, jah, tähtaega tuleks natukene pikendada, seda nõuab ka regioonide komitee selleks, et äh, piirkondadele oleks tõesti rohkem mänguruumi avalduste esitamisel. siis see poolteist aastat äh, läbiviimiseks, minu arvates see ei ole problemaatiline. ja siis need NUTS kaks piirkonnad, regioonide komitee nõuab järgmist, et kui toimub katastroof piirkonnas, mis on NUTS kahe piirkond, siis võib sellest rääkida. ka ennetustööst on räägitud. Eh, siin tuleks jällegi paika panna eeltingimused vastavalt komisjoni ettepanekule, mis tähendab seda, et liikmesriigid peavad eeltingimused kõigepealt täitma. regioonide komitee on seda sõnastust natukene leevendanud, aga ma arvan, et ka sellest tuleb veel rääkida. mul on täiesti selge, et ähm, nõukogu ka kohe kindlasti ei leia, et seda oleks ilmtingimata vaja, sest määrus on ju olemas, aga ma arvan, et me peaksime nüüd komisjonilt abi paluma, sest kui on võimalik olukorda parandada, siis me peaksime seda tegema ja praegusel hetkel on see ka võimalik. ning just sellepärast ka tänan kõiki äh, muudatusettepanekute tegijaid, sellest ainult niimoodi on meil võimalik ka seda ettepanekut parandada. olen ka täiesti nõus äh, sellega, mida ütles kolleeg Van Nistelrooy, et me peame andma endast kõik sellest, et äh, seda kõike muuta veel enne parlamendi ametiperioodi lõppu. suur tänu! annan teile informatsiooni veel selle kohta, et äh, milline on ajakava. kaheksateistkümnendal detsembril äh, esitletakse raportit, äh, siis pannakse paika muudatuste tegemise tähtaeg, arvatavasti on see kuuendal jaanuaril ja kahekümne kolmandal jaanuaril me hääletame ja kahekümne kolmandal jaanuaril toimub meil ka avalik kuulamine solidaarsusfondi küsimuses kahekümne kolmandal jaanuaril on meil kohtumine ka Kreeka esindajatega, eesistujariigiga, sellepärast on väga tähtis ka eesistujariigile selgeks teha, kui tähtis see raport on. meil tuleb üheskoos kogu see küsimus lahendada veel selle ametiperioodi jooksul. kui meil see ei õnnestu, siis Miguel ütles, et äh, võib-olla on võimalus selline, et, et aprillikuus toimub äh, hääletus esimese lugemise üle ja siis on võimalus uue parlamendi kätes, nemad siis otsustavad, kas nad võtavad selle küsimuse üle, jätkavad sealt, kus meie lõpetasime. aga see on tegelikult ainuke võimalus, mis on meie kätes. et anname lihtsalt selle, mis tehtud, edasi teeme siis eesistujaga koostööd selleks, et näha, mis on võimalik ja mis mitte nii et suur tänu kõigile, suur tänu ka komisjonile ja läheme nüüd kohe hääletuse juurde. mul on väga hea meel teile teatada, et on tehtud ettepanek muuta päevakorda, Rahvapartei soovib seda. Lambert, äh, jah, kas kõik on kohal? kasutan aega selleks, et teha üks ettepanek, nimelt et me ei hääletaks täna Vooni raporti üle kompromissettepanekud saime just ja meil on kahe osas veel küsimusi, ma tahaksin rääkida veel sellest, Herbert ei ole kohal. äkki saaksime hääletada kaheksateistkümnendal, kui võimalik, siis äkki lükkaksime edasi, kui keegi pole vastu, äkki te, proua esimees, küsiksite fraktsioonidelt, kas nad on sellega nõus? esimees teeb seda, mida tal kästakse. meile tehti taotlus mitte hääletada selle üle, kas me muudame päevakorda, kas keegi on selle vastu. ei, siis on otsustatud, et hääletame Derek Vooni raporti üle detsembrikuus nii et alustame hääletusega kontrollime, kas hääletusmasinad töötavad, nii et äh, pistke kaardid masinatesse, hääletus on alanud. Well, yeah. Oh. What a coordinator, yeah. Uh, dear colleagues, we have more cards put in than votes, so if you don't want kallid kolleegid, meil on kaarte rohkem sees, kui on hääletatud, nii et tõesti vajutage nupule, et näha, kas teie masin ka töötab. Okay, Herman Winkler point. Herman Winkleri raport, päevakorrapunkt number kaksteist, äh, raport aruka spetsialiseerumise kohta hääletame kohe muudatusettepanekut kolmteist, tegemist on suulise lingvistilise märkusega, saan aru, et keegi pole selle vastu, nii et see muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vabandust, suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt, keegi pole selle vastu, nüüd hääletame muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kompromissettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist koos suulise muudatusettepanekuga, keegi pole suulise muudatusettepaneku vastu, nii et kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud väga raske on äh, teie käsi kokku lugeda, nii et tõesti käed kõrgele püsti, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vas-, kas keegi sotsiaaldemokraatidest ka juhib siin hääletust? kes? aa, George, siin hoopis. kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt. kontrollime. kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kuusteist kaheteistkümne vastu, kolmkümmend üheksa poolt vastu, era-, kontrollime kolmekümmend üheksat, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud üheksateistkümne vastu, kompromissettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga, keegi pole selle vastu, nii et muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus, vabandust, viiskümmend kuus poolt, vastu, elab, kontrollime viitekümmet kuut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud üheksateist üheksa vastu, kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud vii-, seitseteist poolt vastu erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt vastu, kontrollime kuutekümmet seitset, hääletus on alanud. And it is adopted. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt. kontrollime kuutekümmet üheksat, hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud kaks, kaheksateist kaheteistkümne vastu, põhjenduspunktid, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud, kümme poolt, vastu erapooletu vastu võetud, üksteist poolt, vastu erapooletu vastu võetud, kaksteist koos suulise keelelise muudatusega, ega keegi pole selle vastu, ei ole siis muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd lõplik hääletus raporti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud I don't know why, but. ma ei tea küll, miks, aga hea raport, kuna mingeid vastuolulisi pole, see pole ka alati hea. palju õnne otse loomulikult nii et päevakorrapunkt kolmteist lükati edasi, nii et läheme nüüd neljateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Kadenbachi raport äh, ettevõtete ja äriühingute kohta. kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja hääletame nüüd ähm, arvamuse üle muudetud kuju, lõplik hääletus, hääletus on alanud. Go, go, go, but wait, wait, wait, maybe, maybe there will be thirty <laughs> So we close the votes. hääletus on lõppenud. jällegi ühehäälselt vastu võetud. mina ei hääletanud, ütleb proua esimees. unustasin. kõik, hääletus on lõppenud. Point sixteen on the Canary uh, Islands. Why sixteen? Uh, because uh, is this because we, we have time. Yeah, okay. we have time. Uh, dear, co dear colleagues, I would. kallid kolleegid, kuna praegu on meil päris palju inimesi saalis, siis ja meil on ka veel aega, siis äh, enne kui räägime välisuuringust, läheme päevakorrapunkti number kuusteist juurde, mis puudutab Kanaari saari. Te teate, et on nõukogu otsus erandite kohta äh, vähendada makse kohalikele toodetele. selle esimene kord, kus me sellest räägime, tooted, mis on siis toodetud Kanaari saartel. nii et meil tuleb vastu võtta õiguslik raamistik nendele erimeetmetele. ja ma teeksin ettepaneku, et võtame komisjoni ettepaneku vastu ilma, et kas, et kasutaksime siis äh, Äh, ilma, et kasutaksime reeglit nelikümmend kuus ehk et siis meil oleks lihtsustatud menetlus ilma muudatusettepanekuteta. teeks nii, kui mitte keegi pole vastu. Äh, viis inimest meie komisjonist peaksid olema selle menetluse vastu, aga kui keegi pole, et kasutame reeglit nelikümmend kuus ja siis me võiksime seda siiski kasutada nii et ma küsin, kas te olete nõus lihtsustatud menetlusega? sest tegemist on täiesti tehnilise küsimusega ja tõesti tegemist on kiireloomulise küsimusega. see meede tuleb veel detsembrikuus täiskogul vastu võtta selleks, et et meil oleks tulevikus ka veel seesama erimeede, muidu detsembri lõpus need erimeetmed lõpevad. kui keegi pole vastu, siis on vist vastu võetud, jah. nii et äh, suur tänu. Uh, we still have time, so we could go with uh, yes, Nikos, you want to say something? meil on ikka veel aega, aga Nikos soovis midagi öelda. I don't hear you ma ei kuule sind. As a group with a uh, letter from uh, our coordinator. me palusime regionaalarengu komisjonilt, et uh, me saaksime alustada uuringut troika poliitikate mõjudest regionaalpoliitikale kas me võiksime sarnast äh, menetlust alustada ka majanduskomisjonis ja oleks väga huvitav korraldada kuulamine, et me saaksime täpselt teada saada, et millised on siis mõjud piirkondlik, piirkondadele ja regionaalpoliitikale seda küsimust tuleb arutada koordinaatoritega ja ma lootsin, et me saame seda teha detsembrikuus ja võtta vastuse otsa, võtta ost-, vastuotsuse detsembrikuus. vaatame, kuidas asjad lähevad äh, majanduskomisjon, ma ei taha, et Regionaalarengu komisjonis toimuks sarnane arutelu. ma arvan, et tähtis oleks ka meie eripäradega arvestada. nii et me ei otsusta troika poliitikate üle, vaid me räägime siiski mõjudest ja olukorrast kahjuks sotsiaaldemokraatide koordinaatorid pole siin ja Rahvapartei ja ECR koordinaatorid ei äh, kuule, mida me räägime, sest neil käib eravestlus. Äh, ma tahaksin küll otsuse vastu võtta, aga ootaks siiski koordinaatorite koosoleku ära. jah, ma võiksin seda küll teha, sest nad isegi ei tea, mida me räägime, nii et paneme selle detsembrikuise koordinaatorite koosoleku päevakava nii et kas me saaksime minna päevakorrapunkti number seitsmeteistkümne juurde, sest Georgias on kohal. ma ei tea mitte midagi variraportööridest, äh, kes vastutavad selle eest, äh, aga äkki saame selle kohta ka informatsiooni, nii et Georgias annan sulle sõna. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal regionaalpoliitika äh, vea, vigade määr tõusis kuuelt protsendilt kuue koma seitsmele protsendile, ütleb Kontrollikoda. mulle on jäänud aga mulje, et paljud ei ole ikka veel aru saanud ja see tuleb selgitustest välja, et tegemist on tihti tehniliste administratiivsete vigadega ja et kui vigu on tehtud, ei tähenda see seda, et vahendid on läinud kaduma või et on raisatud või et oli tegemist äh, pettustega. kuna valimised on ukse ees, siis kohe kindlasti üritatakse seda olukorda ära kasutada kuid numbrid ei valeta ja sellepärast ma kasutaksingi oma raportis numbreid selleks, et näidata, milline on tegelik olukord ja need numbrid saime me Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikidelt. ning olukord on praegu järgmine. ühtekuuluvuspoliitikas kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli pettusi null koma nelikümmend kaks protsenti ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kolme tõukefondi jaoks äh, tehtud maksete puhul vigade määr oli kokku null koma kaks protsenti. jah, otse loomulikult on äh, võimalik seda olukorda parandada. meie eesmärgiks peaks olema see, et vigade määr on null protsenti ja sellepärast peame me edasi pingutama ning me ei tohi tõesti järele anda, enne kui me oleme selle eesmärgi saavutanud. sellepärast on mul väga hea meel ka nende uute sätete üle, mis töötati välja järgmiseks programmiperioodiks aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Need sätted võeti vastu kaasotsustusmenetluse raames. Lambert, Constance ja meie esimees pingutasid tõesti väga palju koostöös teiste kolleegidega. Need eeskirjad üldmääruses äh, räägivad ka kontrolli ja sertifitseerimisasutustest, sellest, kuidas nimetatakse sertifitseerimisasutusi, kuidas võetakse vastu raporteid, kuidas kontrollitakse eelarveid ja kõige selle eesmärgiks on vigade määra veelgi vähendada. suur tänu, need olid minu märkused ja ootan juba põnevusega teie kommentaare. Yes, thank you very much. suur tänu, Georgios, sõna nüüd aga kolleegidel. Jan Olbricht, palun. jah, mina olen variraportöör selles küsimuses Rahvapartei nimel ning äh, praegu mulle tundub, et äh, minu jaoks on väga oluline see, et me peame mõtlema sellele, et äh, mida tähendab äh, heakskiidu andmine. kas heakskiidu andmine tähendab Kontrollikoja analüü-, aruande analüüsi või on heakskiidu andmine tegelikult see küsimus, pigem, et kas raha kulutati korrektselt või ei. ja mulle tundub, et üsna tihti me peame heakskiidu andmist Kontrollikoja teksti analüüsiks. isegi kui me teame, et auditisüsteem toimib tegelikult väga spetsiifiliselt. see tähendab seda ju, et Kontrollikoda öö, ja nad vaatavad olukorda konkreetsel kuupäeval see on siis kontrolli kuupäev. aasta lõpus või siis tegelikult, kui aasta on läbi, tuleb teha parandusi. nii et nii et me ei vaata mitte ainult auditi tegemise kuupäeva, vaid äh, me vaatame, mida on saavutatud kogu aasta jooksul. ja sellepärast äh, tuleb meil kogu dokumenti ja kõiki tulemusi analüüsida. see, mida raportöör siin teeb, tähendab seda, et kõigepealt tuleb Kontrollikoja arvamus ära kuulata, aga ka see, mida ütleb ähm, Euroopa Komisjoni audit ja siis ka need äh, parandused, mis tehti pärast kontrolli sellepärast, et äh, pilt äh, vahel näeb palju hullem välja, kui tegelik olukord on nii et äh, kui me vaatame kontrolli kuupäeva, siis antakse meile informatsiooni tavaliselt ka vigade määra kohta. aga siis, kui me võrdleme hiljem andmeid, siis olukord on hoopis teistsugune. minu teine märkus. me oleme näinud neid edusamme, mida on tehtud ja kõiki neid ühtekuuluvuspoliitika meetmeid, nii et kui me võrdleme andmeid, mida me saame erinevatest liikmesriikidest, siis äh, tegelikult olukord ei ole väga selge. aga meetmed on olnud edukad ja ma loodan, et me peaksime seda tunnustama. Äh, kontrollikoja raportis on positi-, positiivne see, et lõppude lõpuks ei ole meil mitte ainult vigade määra analüüs, vaid äh, on tegelikult analüüsitud ka poliitikate tõhusust see on terve peatükk Kontrollikoja raportis, nii et tõesti, meil on tegemist äh, täieliku kursi muutusega poliitikas ja me oleme seda väga palju ka korranud, et on äh, probleeme projektidega, mis on täiesti korralikult läbi viidud, äh, aga nad on täiesti ebatõhusad. ja on teatud päris ebatõhusaid projekte ja mille puhul just neid vigasid äh, otsitakse, nad on lihtsalt innovatiivsed ja uued ja meil ei ole kogemusi, nii et vead on tähtsad, viga ei tähenda alati pettust. viga võib tähendada seda, et kasutatud on täiesti uut kontrolli, veel mitte kontrollimata meetodit, nii et äh, sellepärast tuleks kõigepealt vaadata vigu ja alles siis hakata otsustama poliitikate üle. kas on veel kommentaare <laughs> Markus Piiper, palun. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe ja den Gesamtbericht für das Euro Suur tänu, härra esimees. mind üllatab see, et äh, siin praegu kolleegid Regionaalarengu komisjonis praegusel hetkel niimoodi äh, üritavad kõike tagasi lükata, me tõesti peame ju üritama vigu parandada, sellepärast et muidu me kaotame usaldusväärsuse Euroopa Liidu tasandil. ja ma arvan, et parem on see, kui meie siin soolahaavadele raputame, kui see, kui seda teevad euroskeptikud. ja ma tahaksin teile meenutada, et tegemist on kolmanda aastaga järjest, kus veamäärad tõusevad ja see ei ole väga hea märk. tahaksin teile veel öelda ka seda, et kontrollikoda kontrollis ainult nelja riiklikku kontrolliasutust ja seda mitte kriitilistest riikidest, nendest riikidest, kus veamäärad on tavaliselt suured, nii et äh, selles mõttes Kontrollikoja raport on tegelikult pigem nõrk raport ja kui see nõrk raport juba ütleb et, et äh, kuus koma kaheksa protsenti on vigade määr, siis minu arvates on tegemist täiesti äh, hoiatava märgiga. ja just selles mõttes ka regionaalpoliitika peab üritama vähemalt äh, äh, nõuda vigade määra vähenemis, vähendamist. me võime küll uhked olla selle üle, mida me oleme saavutanud, aga tõsiasi on ka see, et vigade, vigu tehakse just äh, ühtedes ja samades riikides, eriti just aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus ja aastatest kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist oleme me nüüd saanud esimesed analüüsid ja jällegi on seal needsamad riigid, kes juba eelmises programmiperioodis tegid vigu ja meil on ka uued riigid lisandunud, kus on probleeme kontrollimeetmetega. ja see, mida ütles Jan Olbricht, et jah, otse loomulikult tuleb äh, parandusi teha, aga paranduste tegemine võtab aega kümme, kaksteist aastat. ja vahel ühed projektid asendatakse teiste projektidega ja siis veel ka kolmandate projektidega, kuni nad on lõpuks abikõlbulikud. ja kui palju äh, kahju tekib riiklikele eelarvetele just selle kaudu, et kogu aeg lihtsalt programme laiendatakse, et raha lihtsalt kuhjatakse kuhugi kõrvale ja ei kasutata Euroopa Liidu eesmärkides. kui kõik need kulud kokku arvutada, siis ma arvan, et äh, aus vastus oleks sellele, siis saaksime sealt ka ausa vastuse sellele, mida me tegelikult peame praegu parandama. ja sellepärast ma kutsuksin seda komisjoni siin üles, et me peaksime olema julgemad, äh, julgemad kriitika tegemises praegu oleva süsteemi suhtes, ilma et me seaksime selle süsteemi kahtluse alla. jah, see loomulikult me soovime regionaalpoliitikat samal kursil jätkata, aga mulle tundub, et praegusel hetkel me üritame varjata ja peita midagi, mida poleks vaja. ja sellest ol, oleks ka kahju, nii et tõesti, olgem natukene julgemad äh, ja olgem valmis ka poliitilisi järeldusi tegema nendest vigadest, mis me oleme teinud. Any, any further... suur tänu, kas on veel märkuseid? Jens Nilsson, palun. suur tänu, teen väga lühidalt. ma olen täiesti nõus selles osas, et me peame neid hoiatussignaale ja veamäära võtma väga tõsiselt, meie süsteemid peavad toimima ja et oleks tagatud haldussuutlikkus. on mõned riigid, kus see sugugi nii ei ole ja kus me peame nõudma paranemisi kuid äh, Rootsi kogemus on näidanud, et äh, meil on äh, ka paigas selline administratiivstruktuur, mis seada, seab tõkkeid regioonidele, kes tahavad raha kasutada. näide selleks on näiteks see, et võib tekkida huvide konflikt, kus Rootsi administratsioon, haldusstruktuurid on seisukohal, et ei ole võimalik üldsegi praegustel tingimustel igas olukorras era- ja avaliku sektori koostööd teha. ma esitasin kirjaliku küsimuse selle kohta ka äh, volinikule, kuid äh, on olukordi, kus liikmesriigid ise oma bürokraatiamasinaga asja hullemaks ajavad ja sellele tuleb tä-, samuti tähelepanu pöörata. aga loomulikult, kui vead tek-, on, siis need tuleb eemaldada härra Van Nistelrooy on samuti palunud sõna. suur tänu. Jan Olbricht äh, ja Markus Piiper juba ütlesid sedasama, mida ma tahaksin öelda, nimelt et äh, artiklis viis äh, selles arvamuses räägime me uue määruse rollist ma arvan, et me võiksime isegi konkreetsemad olla selles küsimuses, kuivõrd teatav lihtsustus on tagatud, meil on viis fondi, ja öö, ähm, kalandus äh, ja merefondis tuleb see samuti sisse. varem oli väga palju kalkulatsioone selle kohta, mis on ettevõtete omaosalus olnud või finantseerimisele sarnane eh, tegevus ning ehm, on tehtud väga suuri kohandusi selle kohta, kuidas kontroll ja audit eh, läbi viiakse. uus on eh, täna ka see, et me keskendume järjest rohkem temaatilistele valdkondadele, palju varem kui, kui palju rohkem, kui me oleme seda teinud varem ja seesama kehtib ka selle kohta, kuidas äh, ähm, arveasutused ja Euroopa Liit omavahel, makseasutused ja, ja Euroopa Liit omavahel suhtlevad. ja seega ma arvan, et seda lõiget peaks natukene positiivsemaks kirjutama. ja ma tahaksin veel teha ühe märkuse sellega, mida ütles Markus äh, riikide kohta, ja ähm, proovide või testide kohta, kus meil on pidevalt probleeme vigadega. ma arvan, et see on murettekitav kõigile, sealhulgas ka meile. mul ei ole küll näitajaid siin kohe ees, aga ma tean, et enamas, enamus vigu tekib äh, aasta-aastalt kogu aeg ühes, ühtedes ja samades liikmesriikides. ja mulle tundub, et nende riikide jaoks peaks meil olema mingisugune erimehhanism paigas. ma ei arva sugugi, et kõiki peaks kohtlema ühtemoodi, kuigi vead esinevad ainult mõnedes üksikutes riikides ja seega mina arvan, et meil võiks olla kergem auditirežiim nende liikmesriikide jaoks, kus asjad on läinud äh, üldiselt kogu aeg äh, hästi ja et meil oleks karmim režiim nende riikide jaoks, kes äh, ei suuda justkui ähm, vigu kõrvaldada, kus võib-olla kõik partnerid ei ole valmis ausalt käituma nii et ma saan aru sellest, mida siin on öeldud äh, ja mõelda võiks äh, selle artikli puhul sõnastusele. mina arvan, et igal aastal annab äh, kontrollikoda terve sektori kohta oma arvamuse. aga äh, ei tunnustata neid, kes on saanud hakkama hästi mina arvan, et äh, need riigid, kus see veamäär on väiksem kui kaks protsenti, neid tuleks selle eest kiita. ja ma arvan, et niimoodi on võimalik mõelda ka sellele, et kuidas kasutatavaid meetmeid mitmekesistada, nii et ma arvan, et niimoodi me peaksime lähenema asjale, see oli minupoolne ettepanek. suur tänu, ma ei tea, kas keegi soovib veel sõna? kui ei, siis ma ise võtaksin sõna ja ütleksin seda, et loomulikult kõik need struktuurid millest te rääkisite punktis viis, mis rakenduvad ja mis on siis põhimõtteliselt kontrollimeetmed, see kõik on äärmiselt oluline, aga üldiselt need vead tulevad välja, nii et äh, see ei ole selles mõttes öö, ähm, väga tõhus ennetusmeede. aga kogu läbirääkimiste jooksul on selge olnud see, et õiguskindlus on väga oluline erinevused äh, on tõesti teinekord reeglite tõlgendamisel väga suured äh, komisjoni, valitsuste, lõppkasusaajate arvutused on kõik väga erinevad ja lisaks sellele veel Kontrollikoda tõlgendab ka neid reegleid omasoodu. ja üsna tihti äh, ei ole sugugi need tõlgendused võrreldavad ja seega on komisjonipoolsed suunised väga olulised ja me teame, et äh, seekord äh, need suunised, äh, neid saab olema väga palju, rohkem kui kunagi varem, ma ei tea, kas see aitab või ei, aga meie eesmärgiks peab olema selgelt see, et seadusandlus peab olema tugevam. eesmärgiks peab olema läbipaistvus, selgus, õiguslik kindlus see on see, millele mina ikka ja jälle olen äh, mõelnud, kuulatu, kuulates inimesi koha peal, nad äh, ei taha äh, reegleid rikkuda, nad ei ole äh, tulnud halbade eesmärkidega ja ei, nad ei taha petta, aga teinekord lihtsalt nendes tõlgendustes on nii suured erinevused, et see lihtsalt juhtub nii seda me nägime ka läbirääkimiste jooksul ise, väga suured olid äh, ju näiteks kolme erineva õigusteenistuse seisukohad, komisjoni, äh, meie ja nõukogu talitlused olid kõik erinevatel seisukohtadel, see ei ole mingisugune kriitika kellegi suhtes, see on reaalsus ja reaalsus on sama ju ka nende inimeste jaoks, kes neid vahendeid kasutavad, nad üsna tihti pöörduvad kellegi poole nõu saamiseks või tõlgenduse saamiseks, keda nad usaldavad, aga üsna tihti see tõlgendus ei ole õige. nii et õiguskindlus on üks asi, mis on ka väga oluline selle määruse juures Euroopa Komisjonist ei ole vist kedagi veel kohal. nii et äh, Äh, Georgios, äh, võtate võib-olla ühendust komisjoni esindajatega või komisjon võtab äh, raportööriga ühendust. me lihtsalt võtsime selle päevakorrapunkti päevakorras natukene ettepoole, nii et ma tahaksin küll, et te edastaksite raportöörile oma seisukohad ja Georgios, ma olen vei-, veendunud, tahab komisjoni ära kuulata. Georgios, lõppsõnaks võib-olla võimalus jah, äh, ma tahaksin tänada kolleege äh, nende väga asjalike märkuste eest, äh, suur tänu! suur tänu! nii et teiega me oleme olnud väga lahked nimelt aega on palju, seitseteist detsember on muudatusettepanekute tähtaeg kell kaheksateist null null ja siis meie komisjonis peaks see tulema vastuvõtmisele veebruaris kuivõrd eelarve kontrollikomisjon tegeleb asjaga märtsis, nii et aega on. aga ühesõnaga, kui midagi muutub, siis me saame selle tuua ka kindlasti ettepoole. aga sellega on siis ka see päevakorrapunkt ammendatud ja läheme selle välisuuringu juurde, mille me ise oleme tellinud. see on meie päevakorrapunkt number viisteist välisuuring teemal internet, digitaalarengu kava ja Euroopa piirkondade majanduslik areng ning äh, ma tahaksin kõigepealt anda sõna selle uuringu autoritele või kellelegi, kes räägib selle uuringu autorite nimel. proua Lifonti on siin rahvusvahelisest andmekomporatsioonist, kes vastutas selle uuringu eest, nii et äh, sõna on teil suur tänu, proua esimees, kas te kuulete mind? meie kuuleme. tere hommikust ja tahaksin kõigepealt iseend tutvustada teile. kuskil paberites on teil ilmselt kirjas, et ma töötan Rahvusvahelise Andmete Korporatsiooniga, aga tegelikult see nii ei ole, ma olen sõltumatu konsultant ja tegin koostööd selle uuringu puhul Xcelliga, mis on siis nimelt Tööstusuuringute Keskus. kuid seda jätkuvalt siis sõltumatu konsultandina. kuivõrd ma teen koostööd vabakutselisena paljude ettevõtete ja ri-, ka avaliku sektori institutsioonidega, ma keskendun innovatsiooni tööstusinnovatsiooni mõjudele ja konkreetsemalt siis info ja kommunikatsiooni tehnoloogia innovatsiooni mõjudele maja ja selle majandus ja sotsiaalaspektidele. kui lubate, siis äh, ma räägin kõigepealt sellest, millest ma kavatsen rääkida kõigepealt uuringu eesmärgid, siis räägiksin ma teile natukene info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulevikutrendidest ja võimalikest probleemidest, siis äh, tahaksin ma rääkida sellest, äh, mis võiksid olla Euroopa regioonide majandusliku arengu äh, positiivsed küljed Euroopa digitaalagenda jaoks uuringu jooksul me vaatasime konkreetseid äh, juhtumeid äh, selleks, et välja selgitada, milline on regionaalsete algatuste mõju ja see ongi minu järgmine punkt siis tänases sisukorras. ja siis veel, millele keskendusime nimelt ähm, regionaalarengule teatavate horisontaalsete algatuste poolt avaldatud mõju, need on siis algatused Euroopa Liidust või äh, algatused, mis on võetud ähm, kohalikul tasandil. ja lõpetuseks mõned ähm, järeldused. ja kui teil peaks siis olema veel küsimusi, siis selleks aega ma arvan, et on. uuringu eesmärgid ja lähenemine. uuringu eesmärgiks oli põhimõtteliselt mõista millistel tingimustel peaks Euroopa digitaalagenda mõjutama majanduskasvu ja sotsiaalset heaelu, heaolu regionaalsel tasandil. digitaalagenda selle all ähm, on mõningad algatused, mida hallatakse Euroopa tasandil, aga mõned algatustest on ähm, hallatavad regionaalsel või kohalikul tasandil. ning äh, mis siis oli veel ähm, oluline meie jaoks, oli see, et äh, kas Euroopa ja kohaliku tasandi algatused täiendavad teineteist ja millist mõju ähm, need ähm, siis Euroopa Liidu ja siseriikliku tasandi äh, programmid omavad kohalikule tasandile? äkki tehnikud saavad seda kuidagi kõnelejal on väike tehniline probleem oma slaididega. metodoloogia, selles osas me oleme kasutanud äh, statistilist analüüsi äh, ja oleme siis vaadanud kirjandust antud küsimuses, oleme terve rea uuringuid läbi viinud konkreetsete kaasuste osa ja oleme rääkinud siis selliselt, millised on need horisontaal, milline on horisontaalne mõõde Euroopa ja, ja riiklikul tasandil. väga raske on rääkida, kui mul ei ole slaide ees mis nüüd puudutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia trende. Te kõik teate, et äh, tänapäeval on äh, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia mm, kõige suuremad arengud pilvetehnoloogiaga seotud, lairiba areng, levikuga ja, ja seda peegeldab see, et väga palju on meil mobiilseid äh, andmesidevahendeid ja loomulikult on mootoriks ka sotsiaalvõrgud. see kõik äh, mõjutab asju kahel tasandil väga palju. kõigepealt majanduslikul tasandil ja sotsiaalsel tasandil. majanduslikul tasandil äh, Äh, on äh, selle mõju väga suur. sellepärast, et äh, meil on vaja väga kõrgele arenenud võrgustikke ja arukas majandus tähendab seda, et see viis, kuidas toodetakse teenuseid ja tooteid, peab täielikult muutuma see, kuidas me kasutame tööjõudu, mõjutab otseselt meie edukust, kuidas me ka näiteks äh, kapitali kasutame, äh, mõjutab äh, paljuski majanduse arengut. Need erinevad aspektid on omavahel seotud. Te olete ilmselt kuulnud sellisest asjast nagu omavahel äh, seotud kaupadest ja toodetest, see mõjutab sotsiaalmajanduslikke aspekte ja sotsiaalmajanduslikku innovatsiooni. meil on näiteks vaja piisavaid oskusi IKT alal. meil on vaja tagada ka see, et me oleksime äh, digitaalmaailmas võimelised tegutsema, see on väga oluline nii avalikus kui erasektoris. tähtis on see, et kodanikul oleks piisavalt digitaalseid oskuseid selleks, et ta digitaalmaailma võimalusi saaks ära kasutada. kodanikel on vaja usaldust ja turvalisust ning avaliku ja erasektori teenused neid äh, ei kasutata vastasel juhul piisavalt äh, ja õigesti, kui ähm, seda siis juhul, kui inimestel ei ole piisavalt instrumente, äh, kuidas neid andmeid kasutada. slaidid on nüüd tagasi ekraanil. The presentation, so probably you could aga niikuinii, ütleb kõneleja, peaks teil olema minu esitlus ka. Need on siis äh, need arengud, millest ma juba rääkisin. sellised arengud tähendavad seda, et äh, digitaalmajanduse äh, uuendused on omavahel äh, otseselt seotud. Nad sõltuvad otseselt teineteisest. tööjõu tootlikkus sõltub äh, sotsiaalsetest muutustest ja sõltub sellest, kuidas inimesed saavad neid vahendeid kasutada. näiteks toote areng ja arendamine sõltub otseselt sellest, kui palju, kui suured on toote arendaja digitaalsed oskused. see on Euroopas praegu väga oluline aspekt. kui me tahame digitaalset innovatsiooni parandada, me näeme, et on väga suur lõhe nende oskuste nõudluse ja pakkumise vahel. see, et me oleme teadlikud nende faktorite omavahelisest seosest, viis äh, meid selle mõtteni, et Euroopal oleks vaja poliitikat või instrumenti, mille eesmärgiks ähm, oleks siis selline hüvede ring, e, näiteks Euroopa digitaalagenda võiks aktiveerida taolise ringi. see ring ähm, baseerub põhimõtteliselt sellel e, e e mõttel, et piirideta internet tõstab äh, teenuste ja toodete hulka äh, sisu ja selles pakutava sisu ja teenuste hinda ja kui sisu hulk kasvab, siis äh, kalv-, kasvab ka äh, vajadus ja nõudlus äh, kiire internetiühenduse järele. aga investeeringud kiiresse ühendusse on mõeldavad ainult, mõeldavad ainult siis, kui äh, nõudlus nende võrgustike järele on suur ja seega kujunebki selline hüvede ring stimuleerida tuleb nõudlust äh, selleks, et oleks võimalik äh, investeerida äh, jätkusuutlikul viisil. Euroopa digitaalagenda, Euroopa digitaalagenda on üks seitsmest lipulaevapoliitikast Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ning äh, nagu ma ütlesin, selle mõtte aluseks äh, on äh, see seisukoht, et on vaja luua hüvede ring info- ja kommunikatsioonitehnoloogia mängib väga olulist rolli teiste lipulaevapoliitikate ellurakendamisel Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegias. kogemata lipsas ette vale slaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on Euroopa infopoliitika jaoks äärmiselt oluline, vabandust, äh, innovatsioonipoli-, ühenduse jaoks. keskendutakse teadus- ja arendustegevusele, peamine instrument on Horisont kakskümmend kakskümmend järgmisel eelarveperioodil info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on ülioluline ka madala süsiniku äh, sisaldusega majanduse arendamiseks äh, tulevad siis äh, intelligentsed võrgud ja infrastruktuur ja lõpetuseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on ka uute oskuste väljakujundamisel ja töökohtade loomisel äärmiselt oluline kuidas äh, mõjutab siis ähm, digitaalagenda regionaalset majanduslikku arengut? Euroopa digitaalagenda põhineb seitsmel sambal. kõigepealt siis näiteks digitaalne ühisturg, äh, vastastikune koostalitusvõime standardid, äh, usaldus ja ohutus, turvalisus ja nii edasi iga samba juurde on äh, sisse kirjutatud siis ähm, konkreetsed tegevused, neid on kokku sada üks. seadusandlikud meetmed või äh, siis äh, konkreetsed investeeringud või ähm, pehmemad poliitilised meetmed, see peaks tooma siis sellised mõjud mis oleksid tuntavad lühikeses ja keskpikas perspektiivis. keskmises ja keskpikas perspektiivis avaldavad need mõju regionaalsele arengule. Need mõjud on need mõjud, on oranžiga tähistatud, nad on need siis äh, liiguvad ringis. see on see, millele ma viitasin enne. näiteks äh, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia jaoks vajalike oskuste osas äh, sel, kui sellega mõjutab digitaalne agenda nende oskuste tõstmist, siis see ei mõjuta mitte ainult tööturgu, vaid tõstab ka tootlikkust ühe konkreetse regiooni jaoks. ja niimoodi eh, suureneb vajadus investeeringute järele lairibaühendusse, eh, online teenuste järele nii et eh, need mõjud on tõesti siis sellise, sellist ringi iseloomu, nii et lõpuks nad mõjutavad majanduskasvu ja sotsiaalset heaolu. selle tulemusena hoitakse kokku aega ja raha, inimesi kaasatakse rohkem kõikidel tasanditel ja tegelikkuses ka see niimoodi toimibki. me oleme üsna mitu konkreetset juhtu võtnud uurimuse alla valisime projektid välja üle terve Euroopa ja vaatasime siis äh, konkreetseid äh, juhtumeid Eestis, Berliinis, Itaalias, Umbrias, äh, Andaluusias, Hispaanias, Leedus, Cornwallis ja, ja siis veel ühele regioonide ülesele projektile keskendusime me siis ka need äh, asjad, mille me välja valisime siis uurimisobjektideks endale, valiti erinevatest sektoritest. üks keskenduks, keskendus elektronretseptide süsteemile, äh, üks keskendus e-õppele ning äh, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia toetus äh, VKE-des, Andaluusias keskendusime sellele, kuidas äh, on suurendatud juurdepääsu lairibaühendusele ning äh, see oli väga suur investeering, mis tehti, sada viiskümmend miljonit eurot nimelt investeeriti piirkonda. kus äh, sisemajanduse koguprodukt on väga madal. ja siis veel digitaaloskuste kohta viisime läbi uuringu ja samuti siis äh, see regioonideülene projekt ähm, Äh, keskendus äh, tervishoiu elektroonteenustele. meie eesmärgiks oli vaadata, kuidas need süsteemid toimivad ja kuidas nad äh, asju mõjutavad ja mida me siis täpselt kontrollisime nimelt kõiki neid võimalikke mõjusid, millest ma rääkisin enne. ja vaatasime, kas, kas nende mõjudega on ka arvestatud. iga uuringu puhul konkreetselt me näeme mõjusid erinevatele aspektidele. vaadake seda slaidi. erinevad algatused, mida me siis analüüsisime. ja tulpades on siis võimalikud mõjud viisime läbi üsna mitu küsitlust äh, ja tegime omapoolse analüüsi ja tulemuseks on see, et need projektid ei mõjuta mitte ainult äh, seda piirkonda, mm, kus nad käivitati. näiteks äh, Eesti äh, e-retsept. see äh, tõstis tõhusust, äh, innovaatiline avaliku sektori, innovaatilisus avalikus sektoris suurenes, sotsiaalsed kulud vähenesid, keskkonnakasud tulid sellega kaasa nii et äh, kõik need algatused on endaga kaasa toonud äh, rohkem kui ühe mõju. Äh, selle uuringu lisades äh, on palju infot täpsemalt nende uuringute kohta. horisontaalne analüüs äh, õpetas meile ka äh, nii mõndagi. kõigepealt me näeme, et on äh, väga suur erinevus erinevate algatuste vahel, mida me oleme analüüsinud. on nimelt mõningaid, mis äh, toetavad pigem info- ja kommunikatsioonitehnoloogia pakkumist, teised aga tõstavad nõudlust interneti ja nende tehnoloogiate järele mõned su-, parandavad juurdepääsu IKT teenustele, teiste eesmärgiks on tõhusus äh,, nii et ähm, äh, nad tõesti erinevad teineteisest. aga sellegipoolest need algatused, mis äh, tegelevad äh, võrdsusega. Nad tõstavad kindlasti sotsiaalset äh, suutlikkust, sotsiaalset kaasatust ja, ja niimoodi kaudselt mõjutavad ka regionaalset äh, kasvu just nimelt tänu nendele, tänu sellele hüvede ringile algatused, mis keskendusid tõhususele aktiveerivad majanduskasvu, sellepärast et tootmisviis on tõhusam, kuid äh, panustab ka elutingimuste äh, paranemisele. näiteks äh, kui käivitatakse tööhõivealane algatus, siis äh, see parandab ka elutingimusi ja sotsiaalkulude äh, osakaal väheneb. sellega tagatakse ka digitaalne kirjaoskus äh, ja saavutatakse territoriaalse koostöö eesmärgid. ning üldkokkuvõttes need algatused näitavad äh, seda, et nii majanduskasvu kui ka heaolu äh, tulemused on omavahel seotud ja üsna hästi tasakaalus. lisaks siis oma esialgsele eesmärgile, aga need kaks eesmärki, majanduskasv ja sotsiaalne heaolu, on mõle, mõlemad äh, täiesti tuntavad äh, kõiki, kõikides nendes meie uuringu objektides oli see täpselt nii. kaks järgmist slaidi on lihtsalt äh, vajalikud selleks, et tuua näiteid see toob siin äh, välja erinevad äh, projektid, mida on Euroopa Sotsiaalfond näiteks äh, rahastanud, Hispaania projekt üks Guadalinfo, nagu ma ütlesin, see oli siis projekt, mille eesmärgiks olid konkreetsed eesmärgid võrdsuse tagamiseks, digitaalseks kaasamiseks ja sellel oli oma mõju muidugi digitaalsele mm, kirjaoskusele, aga samas ka kohaliku kogukonna senisest tugevamale kaasamisele. nii et mõju öö, digitaaloskustele tõstis ka inimkapitali kvaliteeti ja teisalt tulid sellega kaasa tugevam ühtsus kogukonnas ja see mõjutab sotsiaalset heaolu seal slaidi keskel on kaks mõju, kaks kasti ümbrits- äh,, ääristatud punase joonega. Need ei, need on need äh, hüved ehk siis äh, avaliku sektori e-teenuste võimaluste laiendamine ja e-äri, need ei ole e, e-kaubandus, need ei ole võimalik äh, näha lühemas perspektiivis aga mõjud äh, tööturule kui äh, tingimused sobivad, siis toimub selline mõju. kui on valmisolek investeeringuid kasutada ettevõtete ja kodanike poolt. teine näide, mille ma tahaksin too, tuua horisontaalne analüüs äh, näitab, et äh, on mõningaid soodustavaid tegureid, näiteks poliitilised juhiomadused regionaalsel tasandil, soodus äh, õiguslik keskkond, õiguslik keskkond peaks olema valmis investeeringute arengut soodustama. hästi arenenud IKT infrastruktuur on samuti oluline äh, soodustav tegur. veel üheks soodustavaks teguriks on äh, täiendavad toetusprogrammid ja taasinvesteerimismeetmed ning digitaalne pädevus ja innovatsioonisõbralik suhtumine. lõpetuseks on vaja ka äh, sidusrühmade osalust ning avalikkuse heakskiitu tehnoloogiale ja innovatsioonile. Äh, paljudel juhtudel Äh, innovatsiooni ei äh, võeta omaks nii äriringkondades kui ka ühiskonnas. inimesed vajavad aega äh, selleks, et innovatsiooni kasutama hakata. Yes, okay. Uh, also supranational and national uh, nüüd äh, riigiülesed äh, algatused on samuti mõjutanud regionaalset ja kohalikku arengut. Euroopa digitaalne tegevuskava äh, sisaldab teatud konkreetseid meetmeid, mis on liikmesriikide alluvuses ja osad nendest on ka Euroopa Liidu alluvuses. küsimus on selles, kuidas need algatused mõjutavad regionaalset arengut. me kasutasime siin ühte riigiülest algatust, see oli digitaalne üle-euroopaline teenus ning teine näide, millele keskendusime, oli äh, liikmesriikide IKT oskuste alased poliitikad ja nüüd asuksin kohe järelduste juurde. there are necessary conditions for the initiatives to deliver the expected benefit. loomulikult äh, aitab digitaalne agenda kaasa regionaalse arengu hüvangule, selleks on vaja teatud tingimusi, need on regionaalsed, äh, õiguslikud, kultuurilised. samuti on kasu standardiseerimisest, koostalitusvõimest kohalikud inimesed ja ettevõtted peavad olema valmis äh, uusi tehnoloogiaid kasutusele võtma, kui ei, siis äh, investeeringud äh, loodetud tagajärgi ei too. ma arvan, et Äh, meil on vaja piisavalt äh, ka raha, et need projektid saaksid olla jätkusuutlikud. aa. I'm um, sorry, I said the, the CEF and the... niisiis ma ütlesin, et Euroopa ühendamise rahastu ja, ja muud. How do national initiate? kuidas äh, riiklikud algatused äh, toetavad algatusi regionaalsel tasandil. The... Äh, vastasmõju erinevate meetmete tasandite ja juhtimistasandite vahel sisaldab endas suurt kasvupotentsiaali. ülevalt alla algatused ja alt üles projektid peaks omavahel olema väga tihedalt seotud ja ühendatud ja neid tuleks välja töötada paralleelselt, sellepärast et mõnikord äh, seda ei juhtu. poliiti- ja sellisel juhul lihtsalt poliitilised meetmed kukuvad läbi. era- ja avaliku sektori partnerlus on samuti oluline selleks, et äh, töötada välja poliitikaid äh, kohalikul tasandil selleks, et lahendada väga konkreetseid kohalikke probleeme. ning äh, saavutada soovitud tulemusi nüüd järeldused ja soovitused. väga oluline on ellu rakendada niivõrd palju erinevaid meetmeid kui võimalik äh, sellepärast et kõik need äh, meetmed omavad ringmõju. ma pean silmas neid meetmeid, mis äh, on suunatud digitaalmajandusele, digitaalsetele uuendustele infoühiskonna toetusmeetmed peavad olema osaks laiemast süsteemsest strateegiast selleks, et täide, täiendada neid äh, kõrvalmeetmetega, äh, eriti äh, tõhususele suunatud meetmetega ja me peame kindlaks tegema, milline on sobiv avaliku ja erasektori toetuse tasakaal selleks, et edendada kohalikke meetmeid um,. That... samuti on oluline hoolitseda selle eest, et soodustavad tingimused on paigas, eriti näiteks vastuvõtlikkus IKT-le regionaalsel tasandil digitaalne lõhe on endiselt väga suur ja see vajab ületamist. selleks, et regionaalset konteksti arvele võet-, arvesse võetakse kõigi vertikaalsete ja horisontaalsete partnerluste juures, ähm, äh, see on ka oluline ja meil on vaja uut äh, usaldust äh, sellesse süsteemi, kuidas Euroopa Liidus asjade ajamine käib seda me just peame silmas, kui me kõneme kohaliku tasandi poliitikast, era- ja avaliku sektori partnerlusest. Well, in case you need ja kui teil on vaja täiendavat infot, siis äh, siin on minu meiliaadress ja olen valmis vastama ka teie küsimustele, kui teil neid on. Like aitäh ja alustame arutelu, härra Postinaru esimesena, palun. aitäh tegemist on väga õigeaegse ja väljakutsuva uuringuga. aga pidades silmas teie uuringu sisu, tahaksin kõigepealt öelda, täna on täiesti selge, et IKT sektor ei ole imerohi meie äh, majanduslikele probleemidele. ma mäletan, et äh, mõned kuud tagasi ma lugesin äh, ajakirjas Economist ühte uuringut, kus öeldi, et eelseisvatel aastatel IKT-sektor äh, globaalmajanduse tingimustes äh, tõmbub kokku uute äh, fundamentaalsete innovatsioonide hulk väheneb ning teiseks sotsiaalne ning majanduskriis näitab samuti seda, et IKT-sektor ei loo eriti palju töökohti ja mitte kõik töökohad IKT-sektoris ei ole seotud äh, äh, kõrge haridustaseme ja kõrge kvalifikatsiooni. on väga, jah, on kohti, mis vajavad väga head ettevalmistust, aga samas on ka selliseid, kus oskusi on palju vähem vaja seega peaksime olema etteval-, ettevaatlikud ja mis puudutab kogu töökohtade arvu, siis IKT sektor on jah küll oluline töökohtade äh, looja, aga mitte kõige olulisem. kriis on näidanud, et, et äh, IKT sektor on äh, olukorda muutnud ja on tõestanud, et e-majandust ikka päris tööd tootvat majandust ei asenda. meil on vaja tootmispotentsiaal ühendada tugeva IKT sektoriga ja teine küsimus on samuti seotud majanduskriisiga. asja ei tohiks näha ainult mustvalgelt, mina tahaksin näha palju kirevamat pilti Äh, me teame, et äh, säästumeetmete tõttu on vähenenud juurdepääs haridusele, mitte ainult maapiirkondades ja neid on Euroopas palju, vaid ka linnapiirkondades. juurdepääs haridusele äh, ja selle puudumine tähendab seda, et on vähem oskusi, vähem suutlikkust IKT eh, seadmetega ja toime tulla ja IKT hüvesid kasutada. ja siit veel üks eh, tagajärg, eh, IKT kirjaoskamatus on tõsiasi. ühiskonna perifeersed rühmad, eriti maapiirkondades on üha enam äh, kirjaoskamatud IKT vallas ning see äh, tekitab uusi ühiskondlikke lõhesid nende vahel, kellel on olemas oskusi nii-öelda äh, ekspertide vahel, kes suudavad leida paremaid töökohti. ja nende vahel, kellel võimeid ei ole ja need maad tõrjutakse siis ühiskonna äärealadele. see on väga suur väljakutse Euroopa Liidu jaoks ja samas tahaksin ma äh, näha, kuidas Euroopa äh, ühiskond tuleb toime vananeva elanikkonna ja IKT seadmete ja hüvedega see ei ole jällegi probleem ainult töökohtade ja sissetulekute osas, vaid sotsiaalse kaasatuse probleem. ärgem unustagem veel ühte asja. aitäh, et te mainisite Euroopa ühendamise rahastut. jah, teoorias on kõik väga äh, kena ja me teame, et isegi 5G on juba olemas, seda on võimalik käivitada aga see infrastruktuur, mida meil selleks vaja oleks, ei ole olemas veel. andmete edastamise võime on selline, et me võime edastada ju rohkem, juba rohkem kui kolm terabaiti andmeid, mis on tõeliselt äh, hämmastav, jah, aga, aga Euroopa ei ole äh, selles IKT sektoris juhtival kohal, seda teevad teised. ning Euroopa seisab silmitsi ka massilise ajude äravooluga. paljud meie parimad insenerid, kõige oskuslikumad äh, inimesed otsivad paremaid töökohti IKT-sektorisse äh, teistes äh, paikades, mitte Euroopas ning lõpetuseks Euroopa ühendamise rahastu pidi ka lairibaühenduste probleemi lahendama. Äh, selleks, et IKT-sektor saaks toimida ka liikmesriikide piirialadel, aga need summad, mis selleks ette nähtud on, on praegu liiga väikesed ning eh, see on suureks eh, erinevuseks meie ja teiste vahel, kes on väga palju investeerinud uutesse arengutesse ja lõpetuseks tahaksin öelda, et meil on kaks valikut. kas eh, töötada välja poliitika, mis võimaldab Euroopal tulevikus paremini toimi tulla või lasta igaühel ise tegutseda. Rumeenias on IKT sektor üsna hästi arenenud, ma olin täiesti üllatunud nähes, et äh, Rumeenia on teisel kohal interneti juurdepääsu osas ja kiirete internetiühenduste osas. aga selle taga ei ole äh, olnud tõeline poliitiline planeerimine, vaid kaootiline tegevus aga mulle tundub, et Euroopa Liit vajab visiooni meie digi-, digitaalsest tegevuskavast, sellepärast et digitaalse tegevuskava äh, tulemus, mis avaldati kolm nädalat tagasi, oli küll sõnades kena, aga ausalt öelda mina eriti palju neid tegelikke tulemusi pole näinud. Lambert van Nistelrooy järgmisena. aitäh selle ettekande eest. minu enda mõtted ka meile tavaliselt esitatakse sellised uuringud ja siis me koostame raporti ma ei tea, kas meil on plaanis ka selle uuringu kohta raport koostada. ja, jah, eh, juuni, juunikuuni on plaanid tehtud, ütleb esinaine. Eh, mind lihtsalt hämmastab, et keegi sellega ei tegele, ütleb härra Van Nistelrooy. mida me selle raportiga siis teeme? see on koostatud hetkel, kus me alustame uute plaanide tegemist ning mul on üks küsimus võib-olla ka komisjoni esindajatele, kes seal tagareas istuvad. ma olen pisut mures selle üle, kuidas me ühendame need IKT-st ajendatud temaatilised kont-, äh, asjad tegevuskavadega. väga huvitav on näha, kuidas asjad erinevates regioonides edenevad võib-olla võiks järgmiseks sammuks olla see, et me vaataksime läbi need äh, tegevuskavad liikmesriikides. ma olen seda palunud äh, sellepärast, et täna hommikul me rääkisime aruka spetsialiseerumise aga kõneldes äh, IKT-st ja digitaalset tegevuskavast, siis see on horisontaalne asi, see on tingimusi loov tegevuskava. see ei puuduta ainult IKT sektorit, see puudutab ka haridussüsteemi ja paljusid teisi asju. ma tahaksin küsida, kas on äh, plaanis selle asjaga tõsiselt tegema hakata, näiteks äh, aruka spetsialiseerumise programmide raames ja kuidas seda infot kasutada, sest kui vaadata, kui, kui palju neid äh, vahendeid kasutusele on võetud, siis ega väga palju ei ole, mõned protsendid. meil on nüüd äh, olemas üsna palju vahendeid ja meil on olemas Euroopa ühendamise rahastu. härra Olbricht Äh, kõneles siin temaatilisest kontsentratsioonist Euroopa Regionaalarengu Fondist, aga meie peaks ka midagi tegema. Äh, mina olen huvitatud sellest, et meie komisjon selle teemaga edasi tegeleks e sellest siin ju kõneldi üsna palju. aitäh, Lambert, Jens Nielsen järgmisena. aitäh. nii, nii, ma räägin rootsi keelt, ütleb kõneleja, nii et palun pange kõrvaklapid pähe. niisiis, te peate kuulama mind tõlkes ma olen äh, nõus härra Van Nistelrooiga, et me peame minema rohkem süviti ja olen nõus ka härra Postinaaruga, et äh, meil on teatud demokraatia defitsiit, millele juhib tähelepanu ka see uuring. aga äh, kui vaadata Põhja-Rootsit, Põhja-Soomet, mis on väga hõredalt asustatud, siis iga kord, kui ma selles piirkonnas käin, Äh, siis ma küsin, mis on kõige olulisem, et sellistes äh, piirkondades töökohti ja majanduskasvu luua ja nemad ütlevad juurdepääs lairibaühendustele. Äh, see on väga oluline kõigi töökohtade jaoks nii avalikus kui erasektoris. inimestel on vaja kiiret internetiühendust. ma olen kohtunud internet, inseneridega, kes on tulnud Saksamaalt Põhja-Rootsisse olen kohtunud hollandlastega, kes seal elavad. ja niipea, kui nad suurtest linnadest ära lähevad, äh, töötama sellistesse kaugetesse piirkondadesse, on neil vaja internetiühendusi, neil on kliendid, äh, siis ja kui neil on kliendid, siis on see veelgi olulisem. niisiis see küsimus, mille ma alati küsin ja vastus, mille ma alati saan, on see, et juurdepääsu lairibaühendustele on vaja. eraviisilisi investeeringuid sellesse sektorisse aga ei tehta, on vajalik riigipoolne investeerimine ning kohalikud omavalitsused ja riik peavad sellega tegelema ja loomulikult me saame seda soodustada äh, struktuurifondide rahaga ja seda me ka teeme. meil on palju näiteid selle kohta, kus äh, väga väikestesse piirkondadesse on pandud äh, maa alla valgusoptilised kaablid ja kasutatud selleks Euroopa Liidu raha. ja eriti oluline on see turismipiirkondadesse, kus on väga palju inimesi, aga nende piirkondades suutlikkus on ikke aga turismi äh, kõrghooajal, näiteks äh, suusatamise hooajal on äh, nõudlus palju suurem ja neil oleks palju suuremat võimekust vaja, nii et, et me peame nende küsimustega tegelema, raport on hea. ja ma ei tea, kas meie oma raportiga peame järgmise perioodini ootama või ei, Jan Olbrich järgmisena jah, sada protsenti kohal olevatest saadikutest osalevad arutelus, see on väga erakordne. me räägime digitaalsest tegevuskavast ja üks oluline aspekt on siin selle tegevuskava sisu äh, regioonides on toimunud väga suured muutused, see on täiesti selge ja teiseks Euroopa Komisjon, kui me arutasime struktuurifonde, näitas üles suurt tõrksust selle teema suhtes volinik tahtis keelata igasugused invest-, investeeringud IKT sektorisse. komisjon ei tahtnud IKT sektoris teha prioriteeti öeldi, et sellega tegeleb Euroopa ühendamise rahastu. meie teatasime komisjonile, et Euroopa ühendamise rahastu on esimene, kus kärpeid tehakse. selline on tänane reaalsus, aga mina ei ole see, kes kurdaks. mul on ainult üks märkus ja ma arvan, et raporti autorid on sellega kursis kui me arutasime IKT-d ja digitaalset äh, tegevuskava, siis tõstatus riigiabi probleem, sellepärast et ei ole väga selgeid reegleid, mis puudutavad äh, erainvestoreid, kes teevad invas-, infrastruktuuri investeeringuid ja, ja avalikku, avalik sektori investeeringud äh, riigiabi probleemi osas ei olnud asi sugugi selge ning see on üks takistus, miks ei ole võimalik rohkem äh, rõhuda investeeringutele IKT sektoris. mulle tundub, et see asi on väga vastuoluline, meil on poliitiline eesmärk, digitaalne tegevuskava ja nõnda edasi, aga samas puuduvad selged lahendused riigiabi osas. ma ei tea, võib-olla see probleem on nüüd lahendatud, aga igatahes läbirääkimiste ajal jäi mulle komisjoni jutust küll mulje, et probleem ei ole lahendatud seega meil on probleem äh, riigiabiga IKT sektoris, minu arvates on see katastroof sellepärast et üks kõige olulisem, olulisem asi on see, et äh, kohalikud omavalitsused ei, regioonid ei tea, kas nad peaks riigi raha investeerima infrastruktuuri või peaks nad leidma selle raha eraettevõtjatelt, nii et, et asi ei ole sisus, asi on mehhanismis, ma ei tea, kas keegi saab minu küsimusele praegu vastata, aga minu arvates on see praegu digitaalse tegevuskava puhul üks peamisi probleeme. aitäh aitäh ja van härra Kurski. kõneleja ütleb, et kõneleb emakeeles ja palub teil küll kõrvaklapid pähe panna. minu arvates on digitaalne tegevuskava äärmiselt oluline, tegemist on tegevuskavaga, äh, äh, mille aluseks olev tehnoloogia areneb niivõrd kiiresti Äh, seega minu arvates võiks tõesti aeg-ajalt koostada raporteid, mis seda teemat käsitlevad. Äh, nagu te ütlesite, proua esinaine, äh, juunis meie pro poolne programmide koostamine lõpeb ning ma tahaksin öelda, et võib-olla me peaksime ette valmistama raporti, mis tugineb sellele konkreetsele uuringule võib-olla uue parlamendi koosseisu ametiaja alguses Äh, see on äärmiselt oluline kahel põhjusel. loomulikult me keskendume teatud tehnilistele aspektidele, näiteks äh, lairibaühendused osana regionaalsest arengust, aga loomulikult äh, peame tegelema ka juriidiliste küsimustega. Poolas poolteist aastat tagasi leidsid aset massilised meeleavaldused akta vastu sest akta oleks piiranud juurdepääsu interneti sisule Need meeleavaldused leidsid aset sellepärast, et väga paljud inimesed äh, oma äh, kutsealal tegutsevad väga hästi, nad on leidnud töökohad interneti vahendusel või on loonud online töökohad ning nüüd nad kardavad, et nad jäävad ilma võimalusest oma tegevust jätkata teatud juriidiliste aspektide tõttu aga kui me räägime juriidilistest arengut, äh, regionaalsest arengust, siis loomulikult peaksime äh, keskenduma rohkem interneti kättesaadavusele. aga ma olen täiesti kindel, et uus parlamendi koostöid peaks koostama raporti, tuginedes sellele uuringule. tahan teile tähe, teie tähelepanu juhtida sellele, et seda otsustavad fraktsioonid, nii et, et fraktsioon peab tulema välja sellise algatusega. Joachim Zeller järgmisena no suur tänu, proua esimees Jan Olbricht äh, tahtis et, et sada protsenti inimestest sõna võtaks, kes kohal on, nii et võtan siis. Äh, olen nõus sellega, mida tema ütles. Äh, see digitaalne tegevuskava on nagu suur äh, võtmesõna nagu aamen katolikus kirikus, aga kui siis hakatakse rakendama ja mõtlema selle peale, kuidas seda kõike saavutada Euroopa tasandil, et meil oleks Euroopas võimalikult palju kodanikke, kes oleksid kaasatud, siis äkitselt pistame kõik pea liiva alla me rääkisime Euroopa ühendamise rahastust, seal oli kümme miljardit ette nähtud lünkade täitmiseks seda just äh, väikese asutustihedusega piirkondade jaoks ja just suured mobiilioperaatorid olid need, mis nõudsid, et äh, liiga palju ei peaks sekkuma erasektori tegevusse. jah, linnapiirkonnad on kohe kindlasti väga hästi võrgustatud, kui ma mõtlen näiteks oma kodulinna Berliini peale, siis meil on tõesti mitmeid pakkujaid äh,, äh internetipakkujaid, ka mobiiliettevõtteid, mis seda teevad, aga sellegipoolest teatud äh, äärealad ei ole äh, kogu võrku korralikult lülitatud. aga otse loomulikult võrguhaldajad äh, maksid minevikus väga palju raha sellest, et neil üld-, neile üldse anti õigus võrgud välja töötada, nii et tõesti tegemist on korraliku varaga ja eile juba mainiti seda, mida teevad hiinlased Euroopas ja tõesti terved võrgud ja võrgu, võrkude taristud on hiinlased enda kätte krabanud. ja nad tõesti äh, liiguvad ka üha kiiremini edasi. me ei peaks just sellepärast äh, käsi rüppe jätma, vaid peaksime sellega rohkem tegelema eriti just järgmise valimisperioodi jooksul ma arvan, et pärast seda, kui nüüd need suured lahingud on maha peetud tõukefondide üle, peaksime mõtlema selle peale, kuidas nende fondide vahendeid ka tõesti reaalselt rakendada, et kas on jälle mingeid poliitilisi lemmikprojekte, mis mitte mingeid lisandväärtusi ei too ja kas neid hakatakse rakendama või peaksime siige, siiski pigem pöördama, pöörama silmad Euroopa Liidu tasandil strateegiatele, millega meil on võimalik ähm, arenguid edasi viia ja et äkki peaks seda tegema tõukefondide vahendite kaudu. ja siin mõtlen nüüd ka ühe küsimuse peale, mis puudutab juurdepääsu kaasaegsele meediale. see on tõesti väga tähtis, eriti just nende piirkondade jaoks, kus ei ole nii palju tarbijaid ähm, kui näiteks linnapiirkondades. et see on võimalik, äh, see vahendite kasutamine seda näitab ka üks liidumaa Berliini külje all, mis on nüüd läbi viinud taasprogrammeerimise, varem need asjad seal väga hästi ei läinud, aga nüüd on seal Liidumaal õnnestunud ka tõesti äärealad võrkudesse lülitada aga tõesti, me siin tegeleme köiel kõndimisega ja nüüd äh, võrkude haldajad peavad tõesti hoolitsema selle eest, et äh, vaadataks täpselt, kus saavad ettevõtted sellega ise hakkama, kus peaks riik sekkuma. ja tõesti, ma leian, et see on tõesti nii-öelda äh, üldteenuste pakkumine ja me peame seal äh, oma osa mängima. ja olen nõus Jan Olbrichtiga, komisjon peaks nüüd hakkama välja töötama eeskirju ka abi andmise jaoks ja ma arvan, et siin praegusel hetkel tundub, et nad üritavad olla äh, Äh, veelgi pühamad kui paavst, aga vaadake, mida uus paavst on teinud katoliku kiriku jaoks. Äh, tegemist on inimesega, kes võtab küsimusi palju lõdvarandmega kui varasemad, nii et äkki võtaksime temast eeskuju. suur tänu, sain just informatsiooni Roheliste fraktsioonilt, et äh, Francois Alphonse esitab oma raporti siseturu äh, kohta, nii et me tõesti saame seda uuringut ka kasutada seal. me enam ei koba pimenduses. ja nüüd Katja Reppel äh, komisjonist. suur tänu, et andsite mulle võimaluse äh, vastata mõningatele kommentaaridele. jah, tõesti, IKT investeeringud on meie investeeringute prioriteetides teisel kohal ja tegemist on väga tähtsa võtme tähtsusega tehnoloogia. ja tuleksin nüüd selle juurde, mida öeldi teenuste sektori ja tootvasektori kohta. me oleme need ettepanekud teinud niimoodi, et neid oleks võimalik ka tootvas sektoris kasutada, tõukefondide vahendeid siis ka mul on väga hea meel üle selle uuringu üle, mida esitleti, siin räägiti nii nõudluse kui ka pakkumise osapoolest, see on tegelikult äh, ka kooskõlas eeltingimustega, mida on välja pakutud, nagu näiteks järgmise põlvkonna võrkude juurdepääs, lairiba ja peale selle ka ettevõtted, mis soovivad suurendada IKT oskusid. me mõtlesime siin väga palju ka riigiabi peale see ettevalmistav töö, mida riigid ja piirkonnad nende strateegiate puhul teevad, aitab tegelikult äh, valmistada ette ka riigiabi dokumente. see oli ka üks eesmärke, kui me neid eeltingimusi välja töötasime, sellepärast et kui vaadata nõudlust ja pakkumist, siis on näha ka neid äh, kohti, kus turg ei toimi ja mõelda seal täpselt turuabi küsimuste peale ja riigiabi küsimuste peale tahaksin kommenteerida ka seda analüüsi erinevate näidete kohta ja väga huvitav oli see, et erinevate projektide puhul tulemus oli sama peaaegu alati tootlikkuse puhul. mitte küll igal pool, aga mis puudutas konkurentsivõimet, siis siiski sotsiaalne kaasatus oli ka väga tähtis, kuid mind üllatas, et oli nii suur vahe kahe lairiba projekti puhul, see üks oli Hispaaniast ja teine Ühendkuningriigist ja ma tahaksin tõesti sügavamalt järele uurida, mis seal täpselt uuris. ja ka need äh, e-tervise projektid, need peaaegu üldse ei mõjutanud produktiivsust, eriti kui me mõtleme nende projektide kontseptsiooni peale. Need soovitused, mida mainiti ja kommentaarid, mida tegi näiteks härra Van Nistelrooy mul on väga hea meel üle selle üle, et toonitatakse strateegilisi väljavaateid ja seda, et need võimalused tõesti lisatakse strateegiateks ja me tõesti soovime, et piirkonnad IKT kaasaksid oma üleüldistesse strateegiatesse. see on ka mõistlik, ilma et me siin hakkaks äh, nutikat spetsialiseerumist äh, peale suruma. on täiesti selge, et IKT on väga tähtis. peale selle on väga tähtis toonitada ka seda, et äh, heade poliitikate segu on väga tähtis. erinevate poliitikate omavahel ühendamine ja sinna juurde veel ka ajastamine, erinevate algatuste sünkroniseerimine, selleks et me saaksime tervikliku pildi ja et need algatused ei jääks eraldiseisvateks. see on tegelikult seotud ka Euroopa Liidu tasandi investeeringutega, Euroopa ühendamise rahastu investeeringud digitaalteenustesse, seda mainiti meie oma peadirektoraadis näiteks äh, siis, kui liikmesriik äh, mõtleb äh, ähm, e-hankeid teha, et nad siis vaataksid ka varasemat platvormi, mis töötati välja selleks just, et lihtsustada seda tööd. ja minu viimane kommentaar me teame, et meil on palju probleeme IKT projektidega ja tegelikult praeguse perioodi juhul äh, rahade kasutamise määr oli kõige väiksem just nende projektide puhul. vahel on see seotud riigiabi küsimusega, vahel projektide keerukusega ja sellepärast äh, kaks aastat tagasi töötasime me välja juhendi lairiba ühenduste kohta, nüüd me vaatame seda üle, seal me vaatame investeerimismudeleid ja omaniku äh, suhteid selleks, et aidata ähm, nende projektidega edasi minna liikmesringides, kus ollakse sellest huvitatud. peale selle on ka e-äriprojektid äh, selleks, et ka laiemalt IKT-d äh, kasutada. suur tänu! Uh, aitäh, tegemist oli tõesti väga äh, tarviliku kommentaariga ja enne kui ma nüüd annan äh, uuesti sõna uuringu autorile, tahaksin mainida, et kui me võrdleme projekte, siis äh, need projektid olid ka erinevas faasis ja võib-olla sellepärast olid ka tulemused erinevad. Andaluusias olid need äh, äh, projekt peaaegu läbi ja võib-olla tulemused olid teistsugused kui Cornwallis äh, nagu ma aru sain, rohkem kommentaare pole, nii et siis palun anname sõna veel kord uuringu autorile, et ta saaks kommenteerida, kui te soovite muidugi. okei okay. uh,, I will try to go through some. hästi, üritan uh, mõndadele küsimustele vastata, kui unustan, andke teada kõigepealt, proua esimees, tahaksin toonitada seda, mida te ütlesite. mõnikord, kui te võrdlete erinevate investeeringute mõjusid, projektide mõjusid, siis tegelikult nad ei ole võrreldavad, sest tegemist ei ole mingi võrdlustähisega nende investeeringute jaoks võib-olla on projektid erinevates etappides, kasutatakse erinevat tehnoloogiat, äh, on investeeritud erinevatesse tehnoloogiatesse erinevates sektorites või investeeritakse valdkondadesse, millel on erinevad majanduslikud alused, nii et äh, võrdlemine ei ole lihtne. ja mis puudutab metodoloogiat, siis alati ei ole see võrdlemine ka õige. arvestades sellega, kust äh, alustati ja milliseid investeeringuid on tehtud keegi siin ütles, et innovatsioon digitaalmajanduses ei ole mingiks äh, imeravimiks tänastele probleemidele. mina ei usu, et äh, järgmiste aastate jooksul investeeringud äh, ja nõudlus IKT-sse suureneb äh,, väheneb, vabandust. ja põhjus on järgmine informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia on tänapäeval tehnoloogia, mis aitab ettevõtetel säästa. kriisi ajal me nägime, et investeeringute eesmärk oli just raha säästmine. nii et investeeringud informatsioonitehnoloogiasse ei vähenenud nii palju, kui me eeldasime just sellel viimati mainitud põhjusel. ettevõtted jätkavad investeeringuid, sest neil on nende läbi võimalik raha säästa peale selle mina ei usu, et me saame minna tagasi ainult majanduse digitaliseerimise juurde. tegemist on mitmete eesmärkidega. see puudutab tootmist, ja kõike seda, mida me kasutame oma igapäevaelus me ei saa teha samme tagasi ajas, sest meil kõigil on äh, nutitelefonid. me kasutame erinevaid rakendusi. kasutame siin pilvandmetöötlust, see kõik on väga huvitav, sellepärast et suurem osa Euroopa ettevõtetest on äh, VKE-d, mina olen ka, olen sõltumatu äh, nõuandja, äh, kasutan pilve oma kontorist. ja, ja see näitabki, et Euroopa toimib, areneb edasi informatsioonitehnoloogia muudab äh, seda, kuidas me toodame, kuidas me elame, kuidas töötame. nii et on tõsi see, et digitaalmajandus ei asenda tootvat sektorit, olen sellega täiesti nõus. ja tegemist on kõigest tehnoloogiaga, mitte millegi muuga. aga see muudab seda, kuidas me toodame ja see on tõesti väga tähtis. ja millega me peame arvestama. ja põhjus on järgmine. majanduskriisi ajal tööturul oli väga suuri probleeme meil on väga kõrge töötuse määr Euroopas, uskuge mind, mul ei ole neid numbreid küll kaasas, aga võin teile need hiljem edastada N nõudmine IKT oskuste järele aina kasvab ja ettevõtjad ei tea, kust leida neid oskajaid inimesi. nii et see on ka põhjus, miks ka haridust tuleb muuta, õpetamist tuleb muuta ja just sellepärast ei saa me minna ajas tagasi. mis äh, digitaaltegevuskava puhul on tähtis, on ka see, et tegemist on horisontaalse poliitikaga. Teil on täiesti õigus, ja see aitab lahendada probleeme üheskoos, sest meil tuleb nende probleemidega tegeleda üheskoos. kui me neid äh, projekte uurime, siis me näeme, et mõju on lihtsam näha seal, kus poliitika arvestab IKT küsimuste erinevate nüanssidega meil oli terve rida näiteid. keegi ütles ka, et on väga tähtis analüüsida kõiki neid erinevaid aspekte, vaadata nii nõudlust kui ka pakkumist. täitsa tõsi. meil on terve rida näiteid Euroopast meil on tõesti terve rida näiteid. me oleme uurinud erinevaid projekte, ka komisjoni omi, eh, nende avalike teenuste kohta, mida pakutakse kodanikele. inimesed ütlesid, et ohoo, meil on tõesti avalikud teenused kodanikele, riik pakub neid, aga mitte keegi ei kasuta neid. miks? sellepärast, et probleeme on just digitaalse oskusega kuid me peaksime arvestama veel ka sellega, et äh, järgmise kümne aasta jooksul vanemad inimesed äh, siiski hakkavad arvuteid kasutama, rüperaale kasutama. nii et äh, digitaaloskused suurenevad nii et väga tähtis on tõesti ka parandada äh, keskkoolide ja ülikool, äh, keskkooliõpilaste ja tudengite oskusi, just digitaalseid oskusi, me peame selle küsimusega tegelema. nii et tõesti, me peame oma lähenemist muutma peale selle tootjad peavad ka oma lähenemist muutma. ja seda siis tootmisahela sees, sest keegi juba ütles, et äh, tegemist on organiseerimise probleemiga. jah, tõesti, tegemist on äh, väga paljude eesmärkidega tehnoloogiaga. kui te vaatate äh, erasektori investeeringute mõju informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogias, siis te näete, et mõju on hea, kui investeeringutega ka struktureeritada, struktureeritakse ümber tööjõu kasutus ettevõttes. ja see on nii ettevõtte või organisatsiooni igal tasandil või ka ühiskonna tasandil. ma saan aru, et tegemist on väga kompleksse probleemiga, sest mitte kunagi ei ole võimalik seda vaadata ainult äh, ühest vaatevinklist. ja see on seotud ka kogu selle ringlusega, millest ma oma esi, oma esitluse alguses rääkisin. Yes, I think this is arvan, et see on kõik suur tänu! võin kõikide kolleegide nimel öelda, et see uuring on äärmiselt tähtis meie jaoks, sest me näeme väga selgelt, et tegemist ei ole mitte ainult Euroopa poliitikatega, vaid ka lipulaeva algatustega äh, Ehm, mis esialgu tõesti ei pööranud tähed erinevatele piirkondadele ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgiks oli just eh, teadlikkust ka selles valdkonnas suurendada ja pöörata rohkem tähelepanu ka kohalikule ja piirkondlikule tasandile ja tähtis on tõesti mõelda ka selle peale, kuidas neid eh, programme hinnata, nii et see oli kõik väga kasulik, suur tänu selle esitluse eest ja sellega tahaksingi koosoleku lõppenuks kuulutada. meenutan teile, et meil on seitsmeteistkümnendal detsembril iga-aastane kohtumine poole kolmest kella viieni regioonide komiteega. nii et äh, meil on tegemist suisa töölõunaga, nii et kui te soovite sellel osaleda, siis andke kahekümne üheksandaks novembriks teada oma osavõtust. ja siis järgmisel päeval toimub ka Regionaalarengu Komisjoni koosolek parlamendis. suur tänu ja sellega on koosolek lõppenud. Got a uh, confirmation for him from Seller that he's coming to the content but not to